Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele ja äh, palume, et ka fotograafid paneksid oma kaamerad ära, nii et, et me saaksime kuulamisega algust teha. mõned saadikud veel otsivad oma kohti tere tulemast, äh, härra Andrus Ansip, äh, komisjoni asepresidendi kandidaat, kes hakkaks vastutama digitaalse ühtse turu eest. tahaksin tervitada ITRE komisjoni ja kodanikevabaduse komisjoni ning kultuurikomisjoni liikmeid samuti äh, paljusid äh, siseturu äh, komisjoni liikmeid ja see viimane komisjon on siis selle kuulamise juhtkomisjoniks. kuulamine peaks võimaldama saadikutel otsustada, kas kandidaat on piisavalt kvalifitseeritud, et olla volinike kolleegiumi liige ja kas ta on piisavalt kvalifitseeritud, et täita talle määratud ülesandeid kooskõlas äh, komisjoni ametisse nimetamise suunistega hindab parlament volinikukandidaate nende üldise pädevuse, kompetentsuse ning Euroopale pühendumuse nimel, samuti hinnatakse nende suhtlemisoskust ning nende teadmisi konkreetsest vastutusalast. me kõik teame, et äh, härra Ansip on enne kuulamist vastanud kirjalikult ettevalmistavatele küsimustele ning need vastused on saadikutele välja jagatud kõigis keeltes. tegemist on avaliku kuulamisega, seda kantakse üle in internetis paljudele inimestele eh, ka väljaspool siin saali, tahaksin ka neid tervitada. Eh, selgitaksin nüüd, kuidas see kuulamine toimub. volinikukandidaat kõigepealt saab viieteistkümneks minutiks eh, sõna ning lõpuks on tal võimalik äh, teha veel viieminutine kokkuvõte ja kahe sõnavõtu vahele jääb nelikümmend viis küsimust saadikutelt. Äh, iga küsimuse jaoks on ette nähtud kolm minutit, üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit vastamiseks ning äh, ma palun, et kõik ajast kinni peaksid. see on väga oluline. tõlge on olemas kahekümne kolmes keeles seega on kõigil kõnelejatel võimalik kõnelda oma emakeeles. mul on palutud inimestele meelde tuletada, et selleks, et tõlgid saaksid oma tööd teha hästi, ärge palun kõnelge liiga kiiresti, sest muidu võib teie tõlkimisega tekkida probleeme. ja nüüd ma paluksin, et volinikukandidaat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 koos äh, Jürgi Kadaisega sõlminud maailma esimest äh, digitaalselt algas, allkirjastatud valitsustevahelist lepingut. me peame usaldama äh, digitaalset maailma, kui me tahame seda täie, täielikku potentsiaali ära kasutada. igalühel peavad olema samad vabadused ja õigused nii internetikeskkonnas kui ka väljaspool seda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 lugupeetud volinikukandidaat, soovin teid õnnitleda suurepärase kõne eest ja selle eest, et pidasite ajast kinni ja loodetavasti kõik parlamendiliikmed jälgivad seda eeskuju. esimesena saab sõna härra Andreas Schweb IMCO komisjonist EPP nimel. suur tänu, proua esimees, kolleeg Ansip. lugupeetud volinikukandidaat, endise Eesti peaministrina viisite te oma riigis läbi üheksa aasta jooksul mitmeid algatusi, mis viisid e-kaubanduse suurenemiseni ja erinevate innovatsioonideni. minu esimene küsimus puudutab seda, et nüüd Euroopa Parlamendi saadikuna ja võib-olla tulevikus ka Euroopa Komisjoni volinikuna see, istute te ühe laua taga oma kolleegidega Te mainisite küberturvalisust, ma ise kirjutasin raporti sellel teemal ja võin öelda, et eelmisel nädalal eh, kui toimus ametlik nõukogu kohtumine, siis ei olnud ükski minister valmis eh, selleks kohale tulema, kuigi eh, oleks ju vaja pidada läbirääkimisi küberturvalisuse direktiivi üle, nii et liikmesriikidel ei ole piisavalt huvi selle teema vastu, mida teie kavatsete teha, et liikmesriigid näeksid digitaalse ühtse turu loomist olulise teemana? palun vastake. aitäh suur tänu nende lahkete sõnade eest, kuidas te kirjeldasite Eesti olukorda ja tahaksin öelda, et äh, Eesti ei ole nii täiuslik, et teisi õpetada üks asi on ellu viia digitaalseid küsimusi Eesti tasandil ja täiesti teine küsimus on teha seda Euroopa Liidu tasandil. küberturvalisus on tõsine oht. nagu ma oma avasõnavõtus ütlesin, siis meie ettevõtted, meie kodanikud kannatavad küberrünnakute all ja küberkuritegude tõttu mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides on juba riiklikud küberturvalisuse strateegiad paigas, aga osades riikides ei ole senini veel neid küberturvalisuse strateegiaid. sama puudutab ka meie ettevõtteid. isegi mõnedes suurettevõtetes ei ole oma küberturvalisuse strateegiat Euroopa Parlament valmistas juba ette vastava direktiivi ja minu arvates on väga oluline eh, see ellu viia. Eesti puudutasid küberrünnakud kahe tuhande seitsmendal aastal ja sellest ajast tean ma ise, kui oluline on see mitteametlik koostöö erinevate äh, arvutiküsimustega tegelevate üksuste vahel. mitmeid rünnakut õnnestus blokeerida, äh, isegi äh, kui need olid meie piiri ületanud. jah, see direktiiv on väga oluline, aitäh! suur tänu äh,, Maria Jao Rodriguez sotsiaaldemokraatide nimel, palun. lugupeetud volinikukandidaat, ma tahaksin keskenduda sellele, mida toob digitaalmajandus kaasa meie tööstussektorile. ma leian, et uut potentsiaali on võimalik saavutada, aga meil on võimalik ka ettevõtete tööhõive puhul suuri samme astuda ma arvan, et meil on vaja uut äh, poliitikat tööstusvaldkonnas ja minu küsimus teile on see, kuidas te plaanite nende mõjudega tegeleda, mis puudutab äh, ümberkorraldusi ja tööhõivet, äh, liikudes digitaalse majanduse suunas? aitäh! suur tänu! mina usun progressi ja edusammud toovad alati äh, uusi töökohti, rohkem töökohti, kui hävitab neid töökohti. ka digitaalne majandus loob uusi töökohti enam, kui äh, neid töökohti kaob digitaalne valdkond on igal pool. me ei saa rääkida digitaalvaldkonnast, sest äh, kõik majandusvaldkonnad on sellega kaetud. digitaalsus on äh, toetanud ka Euroopa Liidu reindustrialiseerimist. nagu me teame, siis toodete elutsükkel lüheneb. ning äh, kahe tuhande teise, kahe tuhande kuuendal aastal oli offshoring väga levinud, aga nüüd räägime me nii-öelda reshoring ust ning digitaalsus kindlasti toetab seda fenomeni. Äh, osa meie toodete loovusest on palju suurem nüüd kui äh, alles kümme aastat tagasi ma leian, et digitaliseerumine toode, toetab tööstuse arengut Euroopa Liidus. digitaalsus iseenesest lisab neli protsenti aastas. kui meil tõesti õnnestub digitaalne ühtne turg tagada, see on see majanduskasvu näitaja, mis me saavutame, ehk siis me kõik saame kasu sellest lähenemisest, aitäh! suur tänu, Andrei Tuuda IMCO-st ECR-i fraktsiooni nimel, palun. lugupeetud volinikukandidaat, teie riik on üks juhtriike digitaalarengu valdkonnas ja sellega seoses on mul mõned küsimused kuidas te teete koostööd oma kolleegidega, koordineerides seda, et tõkkeid äh, lõhkuda ning eesmärke saavutada, mis kriteeriume te kasutate hindamisel, tegevuste paikapanemisel? kas te panustate selleks, et äh, kasutada rohkem mõjuhinnanguid, selleks et hinnata, millised meetmed tõenäoliselt konkurentsivõimet ja majanduskasvu kaasa toovad? ja kas teie ettepanekud lähtuvad nendest tulemustest? ning lõpetuseks, kui te saaksite kasutada, äh, valida ühe meetme, mis teie arvates tooks kaasa kõige enam kasvu digitaalsel ühtsel turul, siis mis see oleks? suur tänu! suur tänu, aitäh selle küsimuse eest! nagu me teame, siis mitmed mõttekojad juba viis või kümme aastat tagasi tegid ettepaneku, et Euroopa Komisjoni struktuuri ümber muuta, lähtudes klastritest. nüüd on äh, presidendikandidaat Jean-Claude Juncker otsustanud äh, seda teha, muuta komisjoni struktuuri klastrite osas ning me hakkame lähtuma, asepresidendid hakkavad äh, koordineerima teiste volinike tööd äh, erinevate poliitikavaldkondade osas. suurem koordineerimine Euroopa Komisjoni tasandil oli juba aastaid tagasi vajalik ja seda on äh, veelgi enam vaja praegu. ettevalmistavate seminaride käigus, mida korraldas Euroopa Komisjon, mõned äh, peadirektorid, kes seminarides osalesid, äh, ütlesid omalt poolt, et äh, vaadake, see juba toimib. me oleme siin kõik üheskoos ning arutame neid samu küsimusi, räägime andmekaitsest, usaldusest, telekomi ühtsest turust aga nagu ma aru sain, siis seda, see ei leidnud aset väga tihti. erinevad, äh, erinevate valdkondade spetsialistid istusid oma, see, et nad oleks kokku tulnud ja rääkinud kõigest sellest, jah, mõjuhinnangud, see on see baas, millest ma lähtun. kõikide ettepanekute puhul on vaja läbi viia mõjuhinnangud ja vabandan, et aeg on juba otsas, aga tahaksin viidata siin oskustele. me peame rääkima ka digitaalsetest oskustest meie laste puhul, see on äh, oluline. aitäh, Tiita Šarantsova ALDE fraktsiooni nimel IMCO komisjonilt. suur tänu, lugupeetud voliniku kandidaat, nagu te näete, siis äh, laialdane toetus on olemas sellele, et Eesti, teie koduriik, on juhtriik digitaalsete arenduste valdkonnas ja e-teenuste valdkonnas. praegusel hetkel aga Euroopa Liidu tasandil äh, digitaalne ühtne turg puudub. oma avasõnavõtus rääkisite, et see on killustunud kahekümne kaheksaks äh, äh, riiklikuks ähm, Ähm, äh, turuks, äh, mida haldavad erinevad reeglid. Te ütlesite, et Eesti ei ole nii täiuslik, et ta saaks teisi õpetada, aga lähtudes oma riiklikust äh, kogemusest ja koostööst teiste riikidega, millised riiklikud meetmed teie arvates on olnud edukad ja kuidas plaanite neid Euroopa Liidu tasandil rakendada sellisel kujul, nagu turg on praegu? kas te toetate riiklike jõupingutuste koordineerimist, ühtlustatud äh, süsteemi Euroopas või kuidas? aitäh! suur tänu! nii nagu te just ise kirjeldasite, Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa erinevat äh, IT-seadusandlust kakskümmend kaheksa suurepärast, aga erinevad IT regulatsiooni, mis puudutavad digitaalseid küsimusi ja need äh, loovad olulisi tõkkeid liikmesriikide vahel. ja me peame selle teemaga tegelema. me peame looma tõelise digitaalse ühtse turu ma ei taha nii palju Eesti näidetest siinkohal rääkida. ma arvan, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on väga palju häid näiteid. näiteid, mille puhul äh, me ei viita millegile, mis on lihtsalt kopeeritud teistelt äh, riikidelt, aga mida me saame lihtsalt kasutada näitena, näiteks e-arve mitte see ei olnud, vaid see on tõeline edulugu Taanis ja ma tean, et see on edukas ka Hispaanias, Itaalias ja Soomes Euroopa Liidu tasandil peame me toetama parimate praktikate jagamist, meie heade internetipõhiste teenuste jagamist, põhimõtete jagamist. praegu me teame, et Euroopa Liidus on ühtsed standardid juba paigas e-arvete puhul või vähemalt see protsess on juba käigus ja ma loodan, et peatselt äh, on kõik liikmesriigid kasutamas e-arveid, aitäh! suur tänu, Kristin Veržea libe komisjonist, kuue fraktsioonist, palun. aitäh, härra Ansip, teie mandaat on väga selge, te peate Euroopas tegema maailma liidri digitaalse tehnoloogia vallas, peate võimaldama paremini ära kasutada eh, digitaalse majanduse võimalusi, te peate edendama eh, digitaalset ühtset turgu eh, ja majanduse vallas me kindlasti ootame edusamme. meie oma fraktsioonis ei usu, et turg suudaks kõik probleemid lahendada, me teame, et digitaalne majandus on oluline Äh, aga see seab näiteks ohtu ka kodanike turvalisuse, ettevõtete turvalisuse, nende andmete ja eraelu kaitse libekomisjonis me oleme pidevalt juhtinud tähelepanu nendele probleemidele, oleme viidanud probleemidele, mis meil on olnud äh, USA-ga, SWIFT-iga, äh, näiteks lennureisijate andmetega. ohud on ka seotud küberrünnakutega Te rääkisite siin väga üldistest asjadest, aga milliseid konkreetseid meetmeid te pakute välja eh, selleks, et inimeste isikuandmeid kaitsta? Eh, mida te tahate teha näiteks telekommunikatsiooni direktiivi vallas ja kolmandate riikidega sõlmitud lepete vallas, eriti USA-ga sõlmitud lepete vallas? suur tänu. kõigepealt, mis puudutab digitaalset ühtset turgu. Te ütlesite, et me ei usu turgudesse. liberaalina usun mina turu toimimisse. aga minu arvates turg ei lahenda kõiki probleeme turg ei suuda näiteks kaitsta koda-, kõige haavatavamaid kodanikke eh, Euroopa Parlamendi asemel. meie peame seda tegema. liberaalina usun ma ka põhiõigustesse, me peame kaitsma kõigi privaatsust, andmekaitse on tähtis, kui me räägime ühtsest digitaalsest, digitaalsest ühtsest turust, kõigepealt peame me lõpule viima need läbirääkimised, mis puudutavad andmekaitsepaketti Euroopa Liidu sees, aga samas peame me ka jätkama läbirääkimistega äh, Ameerika Ühendriikidega. jaanuaris ütles äh, USA president oma suurepärases kõnes järgmist ta ütles, et kõik andmed, kas me räägime ameeriklaste isikuandmetest või teiste isikuandmetest, neid peab kaitsma võrdsel tasandil. tegemist oli väga tugeva poliitilise seisukohaga. me oleme sellist seisukohta viimased kümme aastat oodanud aga senini seda me Ameerika Ühendriikidelt kuulnud ei ole. nüüd on meil selged poliitilised suunised ja me peame vaatama, kas ameeriklased saavad selle põhimõtte ka reaalselt ellu viia. suur tänu! ja ma pean pidama, teile meelde tuletama, et te peate ajast kinni pidama järgmiseks Julia Reeda IMCO komisjonilt äh, Roheliste nimel, palun. suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat, väga pikka aega on soovitud äh, internetiküsimustes rohkem äh, panustamist, sellele on viidanud protestid akta vastu, mis viisid selle läbikukkumisele siin parlamendis, aga ka paljudes autoriõigustega seonduvates küsimustes interneti kasutajad on minult äh, palunud küsida teilt järgmist, äh, väga palju küsimusi, kõiki ma neid teile esitada ei saa. selle asemel küsin ma teilt äh, lihtsa küsimuse. kas te olete valmis astuma dialoogi interneti kogukonnaga? esimeseks sammuks oleks viia läbi eh, veebipõhine kuulamine, kus inimesed saaksid ise oma küsimused esitada digitaalse majanduse osas. kas te olete valmis seda sammu astuma ja enne Euroopa Parlamendi hääletust komisjoni osas eh, sellist kuulamist eh, läbi viima? aitäh selle küsimuse eest. nii nagu me enne juba rääkisime, vastus on jah ma olen valmis osalema eh, interneti kuulamises, interneti aruteludes eh, meie kodanikega. Te viitasite aktale. mina ise toetasin samuti aktat, sest minu arvates oli akta põhimõte hea, sellega sooviti paika panna ühised standardid äh, intellektuaalomandi õiguste kaitseks Euroopa kodanike osas kolmandates riikides. aga see protsess oli kohutav, see ei olnud kaasav protsess. ja see oli põhjus, miks äh, tulemus oli selline, nagu ta oli me peame akta juhtumist õppima. me peame tegutsema palju kaasamalt. aitäh! Diane James, palun, EFTD fraktsioonist, IMCO komisjonist, palun. ilma mikrofonita kõneleja. My apologies. ma vabandan, mikrofon ei töötanud kas me võiksime ka aja uuesti algusesse tagasi panna? suur tänu! Te viitasite, et digitaalse majanduse kaitsmine on tähtis küsimus, aga kõige suurem oht on see, mida me nägime selle aasta märtsis, mis käis läbi selle suve ja, ja millega me ei tegelenud seoses Ukraina ja Venemaa kriisiga ohud on, kehtivad ka tarbijatele kogu aeg, kas te võite meile anda mingisugused tagatised, mis on need prioriteedid, mida teie selles suunas äh, astute ning mis tasandil äh, on see teie esimeste tööpäevade prioriteediks ja kas te võiksite konkreetselt sellele viidata, aitäh? kas ma saan nüüd aru, et me räägime tarbijakaitse küsimustest? ma leian, et kõikide nende digitaalsete lahenduste, digitaalse ühtse turu keskmeks peab olema tarbija. kui tarbijad ei ole kaitstud, kui tarbijad, meie kodanikud, ei saa usaldada neid innovaatilisi digitaalseid teenuseid, siis ei hakata neid kunagi kasutama nagu ma oma avasõnavõtus ütlesin, inimesed on kõikide protsesside lähtepunktiks minu jaoks. usaldus on see vundament kõikide digiteenuste osas. nüüd on meil palju häid algatusi mis kindlasti aitavad usaldust luua. näiteks andmekaitsepakett, telekomi ühtne turg, tarbijate kaitsmine on palju kõrgemal tasandil just tänu sellele paketile. ühine müügiseadus, meil on, see on täiendav võimalus, aga loomulikult aitab see Äh, kliente ja ka VKE-sid. niisiis, tarbijad on kõikide protsesside keskmes, suur tänu! suur tänu, järgmisena Mailin Trosinski, palun! aitäh! härra volinikukandidaat Äh, digitaalne ühtne turg äh, peaks laienema ja äh, suurendama Euroopa liikmesriikide võimalusi, te rõhutasite seda. Te tahate, et see turg teeniks ka VKE-de võimalusi ja võimaldaks neil pääseda ka teiste liikmesriikide turgudele aga samas tuleb toetada ka tootmist, nendes riikides, kus tootmiskulud on madalad, näiteks eh, idapoolsetes riikides, kus tööjõud on odavam. kas te ei karvata, et eh, kui me kaotame ära kõik eh, tõkked ühtse turu, digitaalse ühtse turu teele, kas te ei karda siis, et ettevõtted hakkavad Euroopa Liidust ära minema? meil Prantsusmaal juba oleme selle probleemiga kokku puutunud Thank you. aitäh. jah, loomulikult digitaalne ühtne turg toetab eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. digitaalne ühtne turg muudab lihtsamaks VKE-de elu. nagu me teame, siis näiteks ühine Euroopa müügiõigus on lisavõimalus. see aitab väikestel ettevõtetel, pereettevõtetel näiteks müüa oma kaupa ja teenuseid veebis või müüa neid mõnesse teise riiki. Neil ei ole võimalik saada hakkama seadusandlusega kõigis neis kahekümne kaheksas erinevas liikmesriigis. väikestele ettevõtetele on täiesti võimatu olla kursis kõigi liikmesriikide seadusandlusega. nagu ma oma avasõnas ütlesin, siis see killustatus takistab neil ettevõtetel kasvamist. nii et digitaalne ühtne turg toetab kõigi väikeste keskmise suurusega ettevõtete arengut. ja pole oluline, millises Euroopa osas nad asuvad. ma ei arva, et digitaalne ühtne turg viiks tingimata selleni, et töökohad liiguvad Euroopa idaossa. nagu ennist ütlesin, siis osa loomingust, teadmisest, mis puudut-, või siis see osa toodetest, mis puudutab loovust, mis puudutab kunsti, see üha suureneb. ma ei arva, et ähm, teadmine või kunsti tegemise oskus liiguks Euroopa idaossa koos digitaalse turuga, aitäh! aitäh, see oli küsimuste esimene voor, kus said sõna kõigi fraktsioonide esindajad ja nüüd ma äh, jälgin väga hoolikalt, et te peaksite kinni ajapiirangust ja lülitan teie telefon, vabandust, teie mikrofoni välja, kui te ületate oma kõneaega. proua Tund Hohenstein, palun. Panie premierze, <laughs> jak mówimy o tym lugupeetud volinikukandidaat, me räägime siin turu killustamisest. turg on jagunenud kahekümne kaheksaks osa, osaks. ma arvan, et oluline on siin just tehingud veebis ja et need kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, näiteks äh, postisüsteem kõigis neis erinevates liikmesriikides, need tõkestavad e-kaubandust. nii et minu küsimus on, kas te sekkute ka sellesse? mida te plaanite teha et luua ühtne postiturg, nii et me saaksime müüa ja osta interneti vahendusel. proua Kroos ütles, et ähm, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ei ole meil enda rändlustasusid. kas te kavatsete ka selle eest hea seista? kas te kavatsete tarbijaid kaitsta? härra Schwab mainis äh, midagi, mille juurde tahaksin tagasi tulla. nimelt me tahame ühte ühtset turgu ja ma pean siin silmas Euroopa müügi, ühtset müügiõigust. kuidas te kavatsete oma kolleege veenda, et see on vajalik? aitäh no.. Yeah. I'm going to make it work though, Commissioner. Yeah, thank you very much for your question. suur tänu teie küsimuse eest, ma nõustun teiega postiteenus tõepoolest hetkel tõkestab kohati e-kaubandust. kui inimene on sunnitud näiteks viis korda rohkem maksma saatmiskulude eest, kui kaup ise väärt on, siis loomulikult ta ei tee seda ja see on täiesti surmav ettevõtetele. kui kaup asub Londonis ja siis see saada Glasgow'sse, siis miks on see palju odavam kui saatmine Brüsselisse? vahemaa Londoni ja Brüsseli vahel on ju lühem. meid lahutavad üksteisest piirid, aga nagu me teame, siis Euroopa Liit on piirideta ühendus. me peame loomulikult nende probleemidega tegelema teenuste direktiiv. me peame väga hoolikalt äh, vaatama läbi selle direktiivi reguleerimisala. me vajame sellist seadusandlust, mis tagaks inimeste võrdse kohtlemise et inimesed ei peaks maksma oluliselt suuremaid summasid lihtsalt piiride tõttu. mina luban, et ma püüan leida parimaid lahendusi meie tarbijatele ja ma olen kindel, et ka postiteenused on sellega rahul. aitäh! aitäh, Evelyn Gebhard, palun, sotsiaaldemokraatide poolt. suur tänu, volinikukandidaat! Te ütlesite, et soovite läheneda kõikehõlmavalt ja teete väga tihedat koostööd ka teiste volinikega, eriti härra Oettingeriga. kuidas te kavatsete seda konkreetselt teha? Te viitasite ennist peadirektoraatidele, aga mind huvitaks, kuidas peaks välja nägema koostöö volinike vahel. Te ütlesite ka, et te seate esikohale inimesed, tarbijad, ma tervitan seda väga, aga kuidas täpselt te kavatsete seda teha, mil viisil? lisaks ütlesite, et tahate hoolitseda selle eest, et kõik inimesed kogu Euroopa Liidus saaksid ligipääsu 4G võrkudele ja ma arvan, et see on väga oluline mitte ainult tarbijatele, vaid ka VKE-dele äh, ja seda eelkõige maapiirkondades. kuidas te kavatsete seda saavutada? kas te kavatsete liikmesriike selles toetada? aitäh! kuidas me Euroopa Komisjonis koostööd teeme, eelkõige asepresidendid ja volinikud? ma töötasin või olen töötanud viimased üheksa aastat Eesti peaministrina ja Eestis olid meil alati koalitsioonivalitsused. lisaks või kui on tegemist koalitsiooniga, siis on alati vaja leida konsensus. kui alustada hääletustega, siis või siis kohe pärast äh, valimiste lõppemist tuleb kohe asuda koalitsioonipartnereid leidma. ma olen liiga vana, et oma harjumusi muuta ja ma kavatsen samal viisil jätkata ka Euroopa Komisjoni volinikuna. asepresidentide roll on suunata ja koordineerida. volinike ülesanne on veidi teistsugune Nad peavad korraldama ja haldama. nii et asepresidendi roll on pigem horisontaalne ja voliniku roll pigem vertikaalne. Need on üksteist täiendavad rollid. ja ma tahaks öelda, et mõlemad rollid on olulised. aitäh. Timothy Kirkhope from the ECR from the Libe Committee. Timothy Kirkhope, palun. härra volinikukandidaat, minu küsimus puudutab äh, hiljutist Euroopa Kohtu kuulamist, mis puudutab õigust olla unustatud. milline on teie arvamus, kuidas äh, peaks kujundama Euroopa Liidu poliitikat selles vallas, eriti võttes arvesse terrorivastast võitlust ja võttes äh, arvesse mõju ettevõtetele, mis kaasneb selle lahendi ülevõtmisega? mis te arvate, kus asub see piir ähm, sõnavabaduse ja inimeste kaitsmise vahel ja kas te arvate, et õigus olla unustatud peaks olema üleüldine õigus või on see ainult üksikute privileeg? suur tänu selle küsimuse eest. minu arusaamist mööda ei pea poliitikud Ähm, muretsema, et äh, nende ütlused ja teod unustataks. sellel ei ole midagi pistmist poliitikaga, et me tahame, et oleks olemas õigusel unustatud. inimesed mäletavad ja see on demokraatiale hea. Euroopa Kohus ütles oma otsuses mitte seda, et igaühel on õigus olla unustatud. aga nagu me teame, see oli meie seadusandluses juba kümme või rohkem aastat tagasi sees, et andmekaitse on vajalik konkreetse isiku andmete kaitseks konkreetsel ajavahemikul pärast äh, selle möödumist äh, ei tohi need andmed enam olla kättesaadavad. ma arvan, et see õigus olla unustatud peaks olema erand. tegelik probleem on see, kuidas leida õige tasakaal sõnavabaduse ja igaühe isikuvabaduste või eraelu kaitsmise vahel. seda tuleb otsustada iga juhtumi korral eraldi ja tahan veel kord üle korrata, et see ei ole reegel poliitikutele, aitäh. Robert Rashford, ALDE fraktsioon ja IMCO komisjon, palun. Äh, härra Ansip, ma istun teie selja taga me kõik soovime, et digitaalne sektor areneks, et e-kaubandus areneks, me soovime uusi ja huvitavaid asju tarbijate jaoks, VKE-de jaoks ja soovime edendada piiriülest kaubandust. praegu eh, toob e-kaubandus, digitaalne e-kaubandus kaasa ka uusi kaubandustavasid, mida kritiseeritakse ja mis on tihtipeale isegi ebaausad Äh, tarbijad tihtipeale äh, jätavad mulje, et nad tegelikult ei olegi tarbijad, äh, kuritarvitatakse isikuandmeid. Euroopa Liidus meil on olemas direktiiv, mis on suunatud ebaausate kauplemistavade vastu ja selle direktiivi eesmärk on just nimelt kaitsta tarbijaid. kas te arvate, et sellest direktiivist digitaalajastul piisab? kas te arvate, et oleks vaja veel vahendeid selleks, et võidelda selliste uute ebaausate tavade vastu ja kui te arvate, et on vaja, siis mida konkreetselt tahaksite teha, aitäh! suur tänu selle küsimuse eest. kas see on piisav? ei, ma arvan, et mitte. kui probleemid on olemas, siis järelikult ei ole meetmed olnud piisavad. me peame tegema rohkem, et kaitsta oma kodanikke, et kaitsta tarbijaid. e-kaubandus see ei ole lihtsalt selline ilus äh, läikiv asi tänase ja homse päeva jaoks, vaid see jääb püsima väga pikaks ajaks. USA e-kaubanduses või e-kaubanduse osakaal on hetkel kõigest viis protsenti kogu jaekaubandusest. kuid ma olen täiesti veendunud, et e-kaubanduse osakaal suureneb väga kiiresti. ja me peame looma tõeliselt ettevõttesõbraliku ja ka tarbijasõbraliku keskkonna e-kaubanduse jaoks niinimetatud dünaamiline hinnakujundus ei ole muidugi vastuvõetav. kui te olete sunnitud maksma kõrget hinda lihtsalt ähm, sellepärast, et äh, asute teatud IP aadressil, siis ähm, selles ei ole muidugi midagi toredat. muidugi, kui tehakse selliseid ettepanekuid näiteks pakutakse uut muusikat, mis äh, teile väga meeldib ja siis jälgitakse, milliselt IP aadressilt äh, arvuti kasutaja lehele siseneb, siis sellega ma olen päris rahul, aga ma ei mõista neid inimesi, kes ütlevad, et neid ei huvita äh, eraelu puutumatuse küsimused, mind see ei huvita, jah, kui äh, küsimus on kõrges hinnas, siis võib-olla ei huvita see tõesti tarbijad, aga meie Euroopa Parlamendis peame sellest huvituma, aitäh. Kornelia Ernts, palun. ma tahan esitada teile küsimuse, mille esitasin juba volinikukandidaat härra Oettingeril, kes ei osanud sellele vastata ja see puudutab IT-tööstust ja küberturvalisust. Teie ülesanne on edendada IT tööstust Euroopa Liidus, selge see, on läbi viidud uurimus, mis, mis puudutas siis kodanike Ähm, järgi luuramist NSA poolt, äh, esitati ka mitmeid ettepanekuid, mida komisjon võiks ette võtta, tahaksingi teie käest selle kohta küsida. esiteks, kas te kavatsete esitada ettepanekuid, et sulgeda tagauksi või keelata tagauksed tarkvaras, nii et on võimalik kasutada rohkem vaba tarkvara? teiseks, kas te kavatsete intensiivselt edendada IT-tööstust, sealhulgas ka arvutiturvalisust ja krüptograafiat? ja kolmandaks, kas teil on plaanis Euroopa strateegia, et ähm, Euroopa tööstuse sõltumatus IT-sektoris oleks suurem, kas te kavatsete sellise strateegia koostada ja kuidas te kavatsete seda teha? aitäh! Ähm, seadusandluse maht kahekordistub iga paari-kolme aasta tagant. ma ütleksin, et mis puudutab tarkvara, siis ei ole meil vaja alustada äh, päris algusest valgelt lehelt. ma tean oma ametiajast äh, peaministrina, et vähemalt Eestis, riigis, mida ma kõige paremini tunnen, oli meil selline tava, et kui teatud tarkvara, mis loodi meie riigis, saab rahastust Euroopa Liidu vahenditest, siis peab see tarkvara olema avatud ka teistele kasutajatele. kui me tahame tõeliselt äh, meile kohandatud lahendusi, siis ma arvan, et enamasti kasutame me vaba tarkvara ja vaba lähtekoodiga tarkvara. avatud lähtekoodiga tarkvara. Euroopa Komisjon toetab juba praegu avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamist ja loomulikult kavatsen ka mina selliseid arenguid toetada, aitäh! Eh, volikogu kandidaat eh, juba rohkem kui veerand kuulamisest on möödas ja nüüd eh, on sõna taas Julia Reedal Roheliste nimel. jah, mina võtan taas sõna ja mul oli hea meel teie avasõnades kuulda, et te kavatsete võrguneutraalsusega seadusandlusesse sisse kirjutada. oluline küsimus on nüüd see, kuidas te defineerite võrguneutraalsust. Euroopa Parlament äh, võttis äh, ajaloolise sammu ühendatud kontinendi äh, õigusaktis, kus nad tegid ettepanekuid äh, kuidas tagada võrguneutraalsust. kas te olete nõus Euroopa Parlamendi definitsiooniga võrguneutraalsusest ja kas te kavatsete neid samme ellu viia? muidugi võrguneutraalsus on ka tihedalt seotud teiste küsimustega, nagu näiteks äh, autoriõigus. milline on teie arvamus, kuidas läheneda äh, kuidas läheneda siis võrguneutraalsusele, võttes arvesse ka autoriõiguste äh, andmekaitseid, andmekaitset? ja kuidas peaks ka tulevikus seadusandlust koostades võrguneutraalsust arvesse võtma? suur tänu! võrguneutraalsus on äärmiselt oluline teema. ja ma usun, et kõik Euroopa Parlamendi saadikud on kindlasti uhked selle üle, et esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on võrguneutraalsuse põhimõte sätestatud ka seadustes. ma pean siin silmas telekommunikatsiooni ühtse turupaketti. kogu võrguliiklus internetis vajab võrdset kohtlemist. mitte kellelgi ei ole õigust kuritarvitada oma valitsevat positsiooni turul või oma niinimetatud väravavalvuri funktsiooni. nagu me teame, mõned otsingumootorid ei järgi võrguneutraalsust. eriti VKE-de jaoks on tihtipeale täiesti võimatu saavutada mingigi nähtavus nendes otsingumootorites. ja kui nad ei ole nähtavad, siis ei ole neil ka võimalik oma kaubateenuseid müüa. nii et ei olegi mõtet midagi toota. võrguneutraalsus on oluline põhimõte meie kodanikele ja meie ettevõtetele. nüüd äh, ühenduse kiiruse küsimus suurem kiirus suurema hinnaga on vastuvõetav, aga see ei tohi toimuda teiste arvelt, nende arvelt, kelle ühenduse kiirus on juba madal, mitte mingil juhul. aitäh. Diane James EFTD nimel e. e-kaubandus ja e-juurdepääs e volinikukandidaat valdkonnaüleselt on ilmselt kõige kiiremini kasvavad äh, valdkonna kõigis äh, liikmesriigid ja seda eelkõige tervishoiu ja jaemüügi vallas. ja ometigi on kiire internetiühendus täiesti ebavõrdselt äh, kättesaadav ja siin tekitab probleeme just see, et võistu pakkumise puhul on, on erinevad tingimused, samuti on siin ka monopolid probleemiks ja samuti on paljud telekommunikatsiooniettevõtted riigi omanduses. kas te võiksite selgitada, kuidas nende erinevate valdkondade vahel tekkivate äh, konfliktidega toime tulla? I... aitäh mainisite muuhulgas e-tervishoidu. jah, oleme rääkinud äh, internetiühenduse kiirusest ja siin peab muidugi olema erandeid. üks sellistest eranditest on tõepoolest tervishoid. kui küsimus on elus ja surmas siis ähm, need andmed, mis on e-tervishoiusüsteemidest, isiklikud terviseandmed, nad äh, peavad olema prioriteetsed, kui andmeid liigutatakse interneti kaudu. meil on mitmeid e-tervishoiu digitaalseid äh, süsteeme üle Euroopa Liidu mainisite, äh, siis äh, ka kildkondlikke huvisid. mina tahaksin siin rääkida sellistest huvidest, mis puudutab haiglaid. me oleme siin Euroopa Liidus üsna äh, uhked patsientide vaba liikumise üle, aga kui tõsiselt me saame rääkida patsientide vabast liikumisest, kui mõnedes riikides ei ole patsientidel isegi õigust saada koopiat oma isiklikest terviseandmetest. kuidas saavad need inimesed kasutada digitaalseid vahendeid, et küsida näiteks teise arsti arvamust? nii et me peame vastu astuma ka neile kildkondlikele huvidele ja ma ei taha siin keskenduda ainult ühele sektorile, telekommunikatsioonisektorile, vaid sellised äh, huvid on kõikjal. suur tänu, Howard Polimski, Liibe kom-, komisjon, fraktsioonilise kuuluvuseta. suur tänu, härra volinikukandidaat, kaks küsimust. kõigepealt digitaalse turu areng Euroopa Liidus äh, me teame, et maksuvabastus võiks siin olla tõesti võtmelahendus, et digitaalseid lahendusi edasi arendada. kuidas võiks sellist vahendit kasutada, et ähm, tuua kaasa tõeline revolutsioon Euroopa digitaalsel ühtsel turul? teise küsimus puudutab andmete turvalisust, meil on olnud mitmeid rünnakuid nii Euroopa Liidu institutsioonide kui äh, kodanike vastu ja minu küsimus on, kuidas te kavatsete äh, seda väldida, et taas rünnataks ja püütaks koguda illegaalselt äh, andmeid Euroopa Liidu kodanikelt? aitäh. Digital single market and uh... digitaalne ühtne turg ja maksuvabastused IT-toodetele mul on väga kahju öelda, et ma ei poolda tegelikult äh, maksuerandeid, maksusoodustusi. ma arvan, et see ei ole tegelikult äh, eriti oluline küsimus. Neid otsuseid langetame Euroopa Komisjoni tasandil konsensuse alusel ja mina olen äh, muidugi valmis leidma sellist konsensust, aga ma olen pärit sellisest riigist, kus meil ei ole kuigi palju maksuvabastusi. nii et mina sellist lähenemist ei poolda. sest kui maksusüsteem on läbipaistev ja lihtne, inimesed mõistavad, kuidas see toimib ja nad on valmis oma maksega maksma, nad on valmis ütlema, ma olen aus maksumaksja, ma maksan kõik oma maksud ära vastavalt äh, seaduse tähele ja ma tahan teada, mille peale valitsus äh, selle raha kulutab. see on väga loomulik. just nii see peakski toimima nii et me võime kasut-, kasutada oma mitmeaastast finantsraamistikku, et äh, toetada uute ID-lahenduste väljaarendamist. me võime püüda luua ettevõtte sõbralikku keskkonda ja leida teisi lahendusi, kuidas digitaalmajandust toetada Euroopa Liidus. aitäh! aitäh ja nüüd läheme kolmanda küsimuste vooru juurde ja kõigepealt Antonio Lopez Isturiz White Rahvaparteist. aitäh. Äh, asepresidendi kandidaat äh, digitaalsektori Äh, ka seonduvate kulude avaldamine näitab, et kui digitaalne turg oleks ühtsem, siis SKT võiks kasvada neli protsenti. Äh, see oleks viissada kakskümmend miljardit eurot. praegune olukord digitaalsektoris on aga selline, et see sektor on endiselt killustatud, puudub ühtne tul-, turg. meil on tegelikult kakskümmend kaheksa riiklikku turgu Äh, te viitasite härra Kadaisele ja mina pean ennast samuti liberaaliks. Äh, ja mina olen Rahvaparteis ja ma arvan, et see on just liberaalidele õige koht. Teie olete liberaalide fraktsioonis, mis minu arvates on palju sotsialistlikum kui Euroopa Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. nii et, et mina liberaalina tahaksin teilt küsida, et kas te tõesti toetate eraalgatusi äh, ühtse digitaalse turu vallas ja milliseid meetmeid te kavatsete kohaldada selleks, et kõrvaldada need takistused, mis praegu on digitaalse ühtse turu teel, aitäh! aitäh! loomulikult on meil vaja erainvesteeringuid, sellepärast et avaliku sektori vahendid on alati piiratud. me ei saa kõige jaoks avaliku sektori raha kasutada. Te viitasite ka härra Kadaisele me peame temaga tegema koostööd selleks, et äh, leida kolmsada miljardit eurot majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamiseks. minu arvates on äärmiselt oluline investeerida seda raha äärmiselt tõhusalt. kui me teame, et digitaalne sektor, digitaalne majandus kasvab palju kiiremini kui traditsioonilised majandussektorid Äh, siis on õige investeerida see raha just nimelt digitaalsesse sektorisse. kust me praegu seda täiendavat raha võiksime otsida? ma arvan, et mitmeaastane finantsraamistik oli kompromiss. Äh, ütleme, et see oli üsnagi hea kompromiss, aga minu arvates on kahetsusväärne, et me ei suutnud kaitsta neid vahendeid, mis olid mõeldud lairibaühenduste loomiseks Euroopa ühendamise rahastu raames. alguses oli vahendeid üheksa miljardit, siin jah, kõik eelkõnelejad on samuti viitanud lairibaühendusele, digitaalsetele lahendustele kui kõik liikmesriigid, kui kõik minu endised kolleegid peaministrid toetaksid Euroopa ühendamist, siis oleks kõik olnud hästi, aga kui me jõudsime, jõudsime selle punktini, et me hakkasime raha jagama, siis tahtsid kõik saada iga rohkem ja rohkem raha endale, oma liikmesriigile ja nüüd on meil siis vaja leida uued rahastamisvahendid Äh, selleks, et äh, seda äh, raha kasvatada ja ma arvan, et erasektori investeeringud on siin kõige olulisem. Liisa Jaakonsaari. Liisa Jaakonsaari sotsiaaldemokraatide nimel järgmisena. puhejuhataja. lugupeetud volinikukandidaat, ma kasutan soome keelt, me tuleme samast keeleperest, aga te ei vastanud Evelyn Gebhardi küsimusele mis puudutas seda, kuidas me tagame vaestele maapiirkondadele kiired lairibaühendused. ja minu arvates just need digiinvesteeringud taristusse on see põhiküsimus, millest lähtuvalt ettevõtted saavad tegutseda ja tegin oma järeldused, et te olete valmis, et see kolmsada miljardit, mida härra Juncker on lubanud investeeringute programmi, puudutab ka neid eh, lairibaühendusi ja Läänemere digikaableid ja kõik need muud vajalikud investeeringud, loodetavasti sain õigesti aru teine küsimus, mida te võtlesite, võtsite väga kergelt, puudutas maksuvabastusi. mina ei toeta maksuerandeid, aga lugupeetud volinikukandidaat, Euroopa tasandil on vaja ühtlustada näiteks käibemaksusüsteemi, sest vastasel korral see digitaalne kaubandus ei hakka kunagi toimima. ja teisest küljest äh, kõnelejal äh, võetakse mikrofon ära, aitäh. aitäh aitäh selle küsimuse eest, ma räägin natukene ka soome keelt. So now I will switch. ma saan küll soome keelest aru, aga ma väga hästi ei räägi, lähen inglise keelele üle um,. We, we have just uh... jah, me loomulikult äh, peame looma Äh, juurdepääsu äh, kiirele internetile ka nende inimeste jaoks, kes elavad maapiirkondades, inimeste jaoks, kes elavad äh, piirkondades, kus asustustihedus on üsna hõre. nagu me kõik teame, see kõige kallim võrgulõik on alati see kõige viimane. ettevõtted investeerivad suurtesse linnadesse seal, kus rahvastiku tihedus on suur, sest see on kasumlik. aga nagu me kõik teame, on äh, juurdepääsust internetile saanud juba inimõigus, äh, vähemalt Euroopas. me peame looma võimalusi kasutada internetipõhiseid e-teenuseid ka maapiirkondades elavatel inimestel. maksustamise küsimus on äh, äh, palju äh, ulatuslikum küsimus sellest kahekümnest sekundist, mis mul on, ei piisa selle teema arutamiseks, aga mina ei poolda käibemaksumäärade harmoniseerimist ma äh, sooviksin, et äh, ellu rakendataks näiteks ettevõtete tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas. sellest oleks kasu meie ettevõtetele, eriti just nimelt VKE-dele. Äh, võib-olla järgnevates küsimustes saaksime selle teema juurde tagasi tulla, aitäh! aitäh! Louise Ida nüüd härra Ansip, mul on üks mure. siin ma istun, jah? digitaliseerimine eh, kätkeb endas tõesti suurt potentsiaali, aga sellega kaasnevad ka ohud, näiteks andmekaitse te mainisite. arstina ma tean, et kui eh, laaditakse oma eh, haiguslood internetti, siis sellega kaasnevad probleemid. jah Eh, nende eh, raviotstarbel saab eh, neid andmeid loomulikult kasutada, aga küsimus on ka selles, et mida teised inimesed võivad nende andmetega teha. asi ei ole ju Äh, ainult äh, nendes kuulsuste alastipiltides, äh, mille ümber hiljuti skandaal puhkes. samasugused probleemid võivad tekkida näiteks ka inimeste tervist puudutavate andmetega. milliseid meetmeid te näete ette selleks, et takistada näiteks arsti raviandmete ebaseaduslikku levitamist, juhul kui keegi nendesse sisse häkib? aitäh! nagu ma täna juba korduvalt olen öelnud, on usaldus äh, kõige olulisem, kui me kõneleme digitaalsetest lahendustest. eriti kui jutt käib tervisest, tegemist on tõesti väga delikaatse teemaga ning selles valdkonnas on usaldus hädavajalik. me peame kaitsma äh, andmeid, me peame muutma andmed võimalikult turvaliseks. andmekaitse ei ole midagi sellist, millega peavad tegelema ainult reguleerivad ametkonnad. me ei saa öelda, et lihtsalt meie ametkonnad, meie valitsused peavad selle probleemiga tegelema, sellepärast et need andmekaitseametid äh, Äh, nad ise on endale selle ülesande võtnud. ei, nii see asi nüüd ka ei ole. andmekaitse puudutab usaldust, see puudutab meie kodanikke, see puudutab meie ettevõtteid, see puudutab meie e-teenuseid. kui inimesed ei saa neid e-teenuseid usaldada, siis nad ei kasuta neid e-teenuseid. kui inimesed mõtlevad, et need teenused on usaldusväärsed, siis nad neid ka kasutavad. Äh, meenutagem seda väga kurba Schumacheri juhtumit. Äh, isiklikud terviseandmed varastati ära aga tegemist oli andmetega, mis olid paberil. Need ei olnud digitaalsed andmed tahaksin öelda, et paljudel juhtudel on äh, infot varastada või kuritarvitada äh, palju lihtsam, kui see info on paberil, äh, kui varastada andmeid ja kuritarvitada andmeid, mis on tõesti digitaliseeritud ja kaitstud. aitäh! Kaja Kallas ALDE fraktsioonist järgmisena. aitäh! võimalust küsida eesti keeles Ehm, sa rääkisid oma avasõnavõtus sellest, et äh, paberivaba valitsemine on võimalik. Ehm, kui kiiresti sinu hinnangul oleks võimalik äh, Euroopa Komisjon üle viia paberivabale valitsemisele ja kas see võiks olla eeskujuks ka näiteks Euroopa Parlamendile, kus iga päev toodetakse tonnide viisi dokumente ja kui suur võiks olla selline kulude kokkuhoid äh, printimata dokumentidest, aitäh no suur aitäh et rõhutada keelelist mitmekesisust siis ma vastan eestikeelsele küsimusele eesti keeles jälle kord äh, peame ütlema et äh, me ei pea alustama nullist kui me räägime euroopa komisjoni asjaajamise viimisest äh, paberivabadele alustele sest et euroopa komisjon ja täpselt samuti ka euroopa parlament paljuski oma asjaajamises on juba paberivaba. kuid on äh, mõned sellised võimalused, mis äh, lubavad äh, paberi kasutamist veelgi vähendada nii Euroopa Parlamendis kui ka, kui ka Euroopa Komisjonis. no näiteks needsamad elektroonilised arved, mis on toonud väga suurt kokkuhoidu ja mugavust tarbijatele, Taanis, äh, Hispaanias, äh, Itaalias, Soomes. me peame hakkama e-arveid aktsepteerima ka Euroopa Komisjonis, ma usun, et äh, see saab, päev saabub ka siin Euroopa Parlamendis. kord ITRE koosolekul ma juba küsisin, et miks on see nii, et kui me võime osta lennukipileteid elektrooniliselt ja me võime kasutada ka neid elektrooniliselt. siks, miks me peame nad välja printima, kui me esitame need Euroopa Parlamendi administratsioonile. ma olen veendunud selles, et äh, eeskuju abil juhtimine omab väga olulist rolli. ja ma olen veendunud selles, et mõlemad, nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament peavad olema oma e asjaajamises eeskujuks teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. aitäh! Barbara Spinelli from the Libe ja nüüd Barbara Spinelli libe fraktsioonist, äh, libe komisjonist kuue fraktsiooni nimel. Äh, mul on äh, üks küsimus, mis puudutab Euroopa digitaalset tegevuskava, mille eest teie hakkate vastutama koos volinik Oettingeri ja proua Jourova ja härra Timmermansiga. mida me saame selles valdkonnas ette võtta selleks äh, võetaks vastu internetiõiguste harta. Äh, Brasiilias võeti taoline harta vastu sellel aastal, ei piisa ju lihtsalt sellest, et me loome turu. ei piisa sellest, et me äh, säilitame liberaalse majanduse. ma arvan, et meil on vaja reegleid reegleid eh, interneti kasutamise kohta, neti võrguneutraalsuse kohta, mittediskrimineerimise kohta ja see kõik peaks olema õiguste hartas kirjas. Eh, tahaksin teilt küsida, kas teil on plaanis sellise harta koostamine, internetiõiguste harta koostamine, nagu on olemas juba Brasiilias näiteks eh, uh,? Yes, there... jah, ma arvan, et tõesti on vaja, et meil oleks internetiõiguste harta ka Euroopas. väga paljud nendest põhimõtetest, mida te mainisite, on kirjas mõnedes teistes määrustes, direktiivides. meil on need põhimõtted Äh, millele teie ja ma arvan, me kõik äh, oleme mõelnud, äh, kõik need põhimõtted tõesti peaks panema sellesse internetiõiguste hartasse. täna me juba rääkisime võrguneutraalsusest, mina olen uhke selle üle, et esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos hakatakse võrguneutraalsust reguleerima läbi direktiivi Äh, see on meie kõigi jaoks tõesti oluline. nagu me teame, on juurdepääs internetile üks nendest põhiõigustest ning me peame need õigused ka palju üksikasjalikumalt kirja panema, palju äh, kontsentreeritumalt, nii et, et minu vastus teie küsimusele on jah Indrek Tarand. härra Indrek Tarand Roheliste nimel ja ITRE komisjonist. Right, thank you. Mr Ansip for your smooth deliberation. aitäh, härra Ansip, selle väga ladusa sõnavõtu eest. mul on üks probleem teie kirjaliku vastusena, ma kriteerin. kodaniku ja poliitikuna olen ma alati toetanud Euroopa projekti, mis tugineb demokraatlikele väärtustele kas äh, te kümmet aastat kommunistliku partei juhina kirje, äh, kirje, kirjeldate ka kui demokraatlike väärtuste edendamist ja äh, kui ei, siis on teie vastustes viga. millist usaldust tahate parlamendi liikmete vastu ära, äratada, kui te siin lihtsalt bluffite? mina toetan teid siis, kui te sellele küsimusele suudate vastata Äh, aga mm, muidu küll mitte, aitäh. Indrek. aitäh, Indrek. minu minevik on läbipaistev, kõik inimesed Eestis teavad, et ma olin kommunistliku partei liige. aga meie inimesed teavad ka seda, et ma olin Eesti suuruselt teise linna linnapea kuus aastat ning mind valiti sellele äh, ametikohale tagasi. inimesed teavad ka, et mind on neli korda valitud meie parlamenti. ja seda vaatamata sellele, et äh, inimesed teadsid kõiki üksikasju minu mineviku kohta. ja möödunud Euroopa Parlamendi valimistel Äh, hääletasid eestlased minu erakonna poolt ja isiklikult minu poolt. nii meie erakond kui mina isiklikult, me saime kõige rohkem hääli äh, viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. minu minevik on läbipaistev, mul ei ole midagi varjata. Tesinia Bengen äh, Tisania Begin FTD fraktsiooni nimel. aitäh, volinikukandidaat. Äh, digitaalne ühtne turg äh, peaks äh, edendama majanduskasvu ja VKE-de kasvu Euroopas ja peaks aitama kaasa kodanike arengule. VKE-d Äh, kes tegutsevad kõrgtehnoloogia vallas, äh, loovad tõesti rohkem töökohti kui äh, teised ettevõtted ja kodanikud, kes selles sektoris tegelevad, on oma õigustest väga teadlikud. kiire internet on midagi, mida paljud pered soovivad, aga paljudes maapiirkondades internetiühendused puuduvad ning me peame hoolitsema selle eest, et kodanikud oleksid lähemal otsuste langetamisele ning loodetavasti ühel päeval on äh, Äh, meil selline lähenemine tõesti olemas. Äh, õigus lairibaühendusele peaks olema kõigil eurooplastel. mida te teete selleks, et seda õigust tagada ja kas teile ei tundu, et digitaalse turu arendamisele tuleks äh, kasuks, kui me kasutaksime rohkem avatud lähtekoodiga tarkvara. kas te kavatsete toetada avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamist nii kodanike hulgas kui ka halduses? aitäh! Uh, uh, aitäh! me kõnelesime avatud lähtekoodiga tarkvara teemadel äh, juba varem ning äh, minu vastus loomulikult on sama, jah, Euroopa Komisjon äh, peab toetama avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamist, see loob töökohti Euroopa Liidus. selline tarkvara on paindlikum kui litsenseeritud tarkvara kasutamine ning nii palju, kui mina asjast aru saan, äh, kui äh, äh, jutt ei ole massitoodetest, siis need on ka palju säästlikumad, aga oluline on siin leida tasakaal litsenseeritud toodete ja avatud lähtekoodiga tarkvara vahel. nüüd transpordikulud, jah. mõnikord need transpordikulud on tõesti väga kõrged jah, kui näiteks üks ettevõte tahab oma kaupu müüa välis, välismaal, siis jah e, e-kauban-, e-kaubanduse kaudu me võime kaubad mõnes pool kätte saada mõne minuti jooksul, aga mõnedes riikides, kui jutt käib konkreetsetest kaupadest ja kui ma räägin oma kodumaast, siis tuleb tihtipeale oodata kaks nädalat enne kui kaubad kohale jõuavad. ja need äh, pakkide kohaletoimetamise kulud on äh, väga kõrged. ma ei leia, et me peaksime sellise olukorraga Euroopa Liidus leppima. siis veel maapiirkondade küsimus äh, seda teemat me oleme täna juba käsitlenud, me peame toetama Äh, seda, et ka need võrgu viimased jupid välja ehitatakse äh, selleks, et äh, ka maapiirkondades oleks tõesti korralik internetiühendus, aitäh! ja nüüd on pool kuulamisest läbi ja oleme jõudnud neljanda küsimuste vooruni ja Carlos Coelho Rahvaparteist. aitäh, härra Ansip, viimase kahe aasta jooksul Äh, vabandust, viimase kahe ametiaja jooksul äh, on Euroopa Komisjon saavutanud väga vähe edusamme uue hädaabinumbriga sada kaksteist. selle ellurakendamine on olnud keeruline ja Äh, liikmesriigid on samuti seadnud suuri takistusi selle numbri juurutamise teele ning kodanikele ei ole antud ka piisavalt infot ainult, ainult kakskümmend seitse protsenti Euroopa kodanikest on teadlikud, et on olemas Euroopa hädaabinumber üks, üks, kaks kui me tahame edendada Euroopa kodanike ohutust ja heaolu, äh, siis on kindlasti tulevikus vaja selle probleemiga tegeleda kuna teie olete asepresident, kes vastutab äh, digitaalse ühtse turu eest, kas te võiksite siis kinnitada, et hädaabiteenused ja Euroopa hädaabi number üks, üks, kaks on teie jaoks prioriteediks? kas te pöörate sellele tähele Euroopa digitaalse ühtse turu raames ja mida komisjon teie arvates üldse tegema peaks? aitäh selle küsimuse eest. jah, ma arvan, et e-kõnede Äh, süsteem on tõesti äärmiselt oluline. see aitab päästa inimelusid. mina annan kõik, äh, endast kõike selleks, et sellest asjast saaks tegelikkus. aga küsimus on jällegi usalduses. või pigem usalduse puudumises. mõned inimesed ja ka mõned institutsioonid ei ole kindlad, et andmed, mida nende e-kõnede abil edastatakse, et neid andmeid ei kasutata inimeste jälitamiseks. niisiis, me peame kaitsma iga inimese eraelu, me peame kaitsma kõiki neid väga tundlikke andmeid ning siis ma olen kindel, et kui inimesed on kindlad, et nende andmeid kaitstakse ja äh, kui selles on kindlad ka Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Komisjoni liikmed, äh, siis nad hääletavad ka nende e-kõnede poolt, aitäh. Nicola Tanti äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh volinikukandidaat on kolm olulist ettepanekut, mille osas parlament on juba oma selget seisukohta väljendanud ma räägin ühendatud mandripaketist, äh, äh, avaliku haldussüsteemide juurdepääsust ning võrguturbe äh, direktiivist. Need kolm ettepanekut annavad väga olulise panuse selleks, et vähendada seda lõhet, mis on äh, Äh, valitsuse ja kodanike vahel, aitavad luua rohkem töökohti, äh, luua inimeste jaoks rohkem võimalusi. selleks, et äh, neid võimalusi aga realiseerida, on meil vaja kokkulepet nõukoguga. milliseid konkreetseid ettepanekuid te kavatsete teha selleks, et seda saavutada? ning eriti võrguturbedirektiivi osas, kas teile ei tundu, et lisaks äh, vajalikule koostööle Euroopa Liidu tasandil oleks meil vaja ka rohkem rahvusvahelist koostööd selleks, et me saaksime paremini äh, suunata ülemaailmset interneti haldamist. aitäh! kõigepealt me viisime lõpule läbirääkimised äh, ühendatud mandri äh, telekommunikatsiooni ühtse turu teemal ning nagu ma täna juba korduvalt olen rõhutanud, äh, see pakett on tõesti oluline. see aitab kaasa digitaalse ühtse turu loomisele. kõik Äh, telekommunikatsioonipaketi elemendid on Euroopa kodanike jaoks äärmiselt olulised. Äh, seda eriti, kui me räägime tarbijaõiguste kaitsest, äh, kui me räägime võrgu neutraalsuse põhimõtetest. vabandust, mul läks meelest teie küsimuse teine pool, äkki te kordate seda? Äh, milliseid meetmeid te kavatsete rakendada äh, selleks, et äh, tagada paremat koostööd Euroopa ja ülejäänud maailma vahel interneti küsimustes. me tahame reformida interneti haldamist. jah, ma ei kuulnud seda rahvusvahelise koostöö osa teie küsimustest. ma tean, et läbirääkimised Safe Harbor programmi üle olid üsna keerulised. Euroopa Parlament tegi kolmteist ettepanekut. Nendest kolmeteistkümnest ettepanekust enamus käsitlesid just nimelt äh, kaubandusega seonduvaid aspekte ja nendele reageeriti positiivselt aga me pidime tõstatama ka siis need riikliku julgeoleku teemad. me peame hoolitsema selle eest, et riikliku julgeoleku erandeid hakatakse tõesti kasutama eranditena ja neid ei hakata kasutama siis regulaarselt. selleks, et äh, teatud andmete edastamist vältida. ma arvan, et ameeriklased peavad täitma oma kohustusi. ameeriklased peavad äh, tagama Euroopa kodanikele kindlustunde, aga selle leppe peatamine peab ka võimalusena avatuks jääma, aitäh. järgmise küsimuse esitan mina, ütleb proua Ford te lubasite ühele kolleegidele, et teil, äh, teie kuulamist kantakse üle online. aga meie peame hindama seda, mida te siin täna ütlete, aga kuna ma usun digitaalsesse äh, maailma, siis ma palusin inimestel täna esitada küsimusi ka Twitteri kaudu ja neid on esitatud rändluse ja küberjulgeoleku ja ükskõik mille kohta. aga ma valisin välja siis ühe küsimuse, mis Twitteri kaudu esitati täna Äh, see on ühelt äriorganisatsioonilt ja see puudutab andmekaitsealaseid õigusakte. nimelt seda, kuidas meil õnnestub saavutada õige tasakaal tarbijate ja ettevõtete vahel kogu ühtsel turul. eriti äh, pidades silmas neid probleeme, millele juhivad tähelepanu väikeettevõtted, äh, näiteks kuidas nemad saavad kasutada tarbijate andmeid selleks, et kasutada e-kaubanduse võimalusi ja samas ikkagi kaitsta ka tarbijate huve aitäh selle küsimuse eest, mille te esitasite mulle Twitteri vahendusel. andmekaitse, nagu ma juba ütlesin, ei kuulu ainult reguleerivate ametkondade pädevusse. tõeline andmekaitse on kasulik kõigile ettevõtetele, sõltumata sellest, kas need on suured või väikesed ettevõtted. andmekaitse, inimeste eraelu puutumatuse kaitse ja üldisemalt usaldus on internetipõhiste e-lahenduste aluseks, digitaalsete teenuste aluseks. ilma andmekaitseta ei suudaks keegi äh, edukalt äri ajada. me peame leidma õige tasakaalu oma kosa, kodanike huvide ja ettevõtete huvide vahel. aga ma ütlen jällegi, me ei pea alustama algusest peale. Äh, tegemist on kestva protsessiga ja ma arvan, et me liigume nendes küsimustes üsna kiiresti edasi. loomulikult me kõik sooviksime, et äh, äh, asjad on reguleeritud enne, juba enne, kui äh, üldse nad tehniliselt võimalikuks muutuvad. aga kahjuks elus asjad nii ei käi. niisiis mina teen kõik, mis minu võimuses, leidmaks õiget tasakaalu põhiõiguste kaitse ja ärihuvide vahel. aitäh! Morten Peterson nüüd libekomisjonist. aitäh, aitäh, härra Ansip Euroopa peab muutuma uuendusmeelsemaks ja konkurentsivõimelisemaks, samuti avatumaks ja läbipaistvamaks. koostalitusvõime ja avatud standardid on minu arvates äärmiselt olulised selleks, et Euroopa saaks areneda. et Euroopa saaks tõesti olla konkurentsivõimeline online turg kas te kavatsete koos talitusvõime ja äh, avatud dokumentide kasutamisega tegeleda süstemaatilisemalt kasutades äh, ära kõiki võimalusi, mida Euroopa institutsioonid pakuvad ja millist rolli need standardid teie arvates võiksid mängida? kas te arvate, et Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil peaksid olema avatud standardid ja infrastruktuurid ja võib-olla laiemalt, mida te teete selleks, et toetada ja edendada Euroopa ettevõtteid ja Euroopa lähenemist andmekaitsele ja eraelu puutumatusele selles kontekstis, aitäh! suur tänu. koostalitusvõime on mitmetel puhkudel võtmesõnaks. meil on väga palju häid internetipõhiseid eh, e-lahendusi liikmesriikidel, aga kahjuks ei ole neid võimalik kasutada eh, teatud teistes riikides jällegi äh, räägin siin Eesti kogemusest. kakskümmend tuhat eestlast, kes töötavad äh, meie naaberriigis, peavad igal aastal äh, esitama rahvastikuregistri dokumente meie naaberriiki. ja seda sellepärast, et meie süsteemid ei ole koostalitusvõimelised see tähendab, et naaberriigis töötavad kodanikud, eh, mis on kõrgesti arenenud riik eh, IKT valdkonnas, ma räägin siin Soomest, aga iga aasta need kakskümmend tuhat inimest, kes Soomes töötavad, eh, peavad kas lennukiga või, või laevaga Eestisse kohale sõitma, vahetevahel on loomulikult võimalik seda korraldada ka meie Eesti saatkonnas Soomes, aga tihtipeale peavad inimesed tulema kohale, seisma järjekorras ning võtma need paberdokumendid eh, allkirja ja templiga ja seejärel eh, tagasi lendama või laevaga sõitma Soome ja Soomes trükitakse, sisestatakse see informatsioon ettevaatlikult, tähelepanelikult eh, arvutisse ja dokument eh, on digiteeritud taaskord ja väga raske on mõista kahekümne esimesel sajandil, miks see peab nii olema. aga samas see nii on ja seega peame me koostalitusvõime arendamist toetama, aitäh! suur tänu, järgmisena kuue nimel EITRE komisjonis Kornelia Ernst suur tänu. ma tuleksin jällegi andmekaitse juurde tagasi. Teie olete ju ka komisjoni liikmena äh, vastutav äh, andmekaitse eest ja selliste lepingute eest, mis on seotud mingil viisil andmekaitsega. Te teate, et Euroopa Parlament on äh, ka juba oma seisukoha või otsuse koostanud, mis puudutab seda, et kes töötleb Euroopa kodaniku andmeid, peab ka vastama Euroopa kõrgetele andmekaitsenõuetele ja meil nüüd mitmeid lepinguid, mida ollakse sõlmimas ja mis tekitavad küsimusi ja ma tahaksingi küsida, et mida te arvate safe harbori põhimõttest ja sellistest lepingutest, mis õõnestavad andmekaitset, ei anna või ei taga piisavalt ähm, isikute andmete kaitset, kas need äh, lepingud tuleks tühistada või neid muuta ja ähm, samuti äh, äh, TTIP-i puhul, kas te kavatsete äh, andmekaitse eest paremini seista, aitäh! suur tänu! Safe Harbor küsimust ma juba puudutasin, aga veel kord Safe Harbor ei ole praegusel hetkel turvaline, kõik on sellega tõenäoliselt siin nõus, Euroopas Safe Harbor põhimõte ei toimi. Safe Harbor peab muutuma tõeliselt turvaliseks. selleks, et seda teha meie suurettevõtetele ja kodanikele, kes sellest huvituvad peame me tegema tõsiseid muudatusi praegusesse kokkuleppesse. Euroopa Parlament tegi kolmteist ettepanekut ja enamus neist said positiivse toetuse. isegi need ettepanekud, millel oli toetus olemas, aitavad meil äh, seda olukorda Safe Harbori puhul turvalisemaks muuta, aga mitte piisavalt. meie kodanikud on tõeliselt mures äh, sellest erandist, äh, julgeolekuerandist, no ei tea, kuidas seda põhimõtet, seda erandit kasutatakse. praegu ootame me samme ameeriklaste poolt. kui me ei saa neilt selgeid vastuseid selle kohta, kuidas see riikliku julgeoleku erand kasutusele tuleb, siis loomulikult on peatamine üks vahend, mil, mida me peame arvesse võtma, aitäh! Jan-Philipp Albrecht äh, libe komisjonilt Roheliste nimel, palun. lugupeetud härra Ansip, aitäh äh, soojade sõnade eest andmekaitse valdkonnas. Äh, ma arvan, et selle koja enamus toetab teid nende sammudega edasiliikumise andmekaitsepaketi osa poolt me juba hääletasime ja sellega seonduvalt minu e-, esimene küsimus on järgmine kuidas te väldite seda, et nõukogu eh, arvamus ei oleks nii lahknev Euroopa Parlamendi arvamusest? ja nagu te teate, siis eh, see oht on olemas. teiseks, eh, see avatud lähtekoodiga teenuste pakkumine, kuidas te tagate selle toodete ja teenuste äh, osas ei jää uks lahti äh, nuhkimisprogrammide tarbeks, aitäh! Euroopa Parlamendi enamus toetab andmekaitsemäärust. minu arvates hea uudis on, et üha enam Euroopa Liidu liikmesriike toetab äh, samuti andmekaitse raamistikku. ma luban teha, anda kõik endast selleks, et leida häid lahendusi meie kodanikele. mul on, ma olen täiesti kindel, et minu eelkäijad sooviksid samuti näha eh, digitaalset üht, ühtset turgu realiseerumas. aga see ei ole võimalik ilma tõsise andmekaitseta. andmekaitse on digitaalse ühtse turu eeltingimus. avatud lähtekoodiga tarkvara küsimus see on nagu Vikipeedia, nagu me teame. igaüks võib seda kasutada, igaüks saab seda arendada. kui kõik saavad seda kasutada ja seda arendada, siis nii nagu mina sellest aru saan, on äh, kerge defineerida, kas seal on mingisuguseid lünki või mitte litsenseeritud äh, tarkvara puhul aga on keerulisem äh, neid äh, võimalikke auke üles leida. nii et taaskord puudutab see usaldust. me peame looma tõelise usalduse Euroopas, aitäh! Dario Tamburano EFTD fraktsioonist, ITRE komisjonist, palun. suur tänu. ma tegelikult asendan kolleegi siin. lugupeetud volinikukandidaat teie hakkate tegelema digitaalse ühtse turuga ja me tahaksime viidata ühele osale sellest turust, see on internet internet ei ole ainult koht, kus kaubad ja teenused äh, ja lõbustusteenused liiguvad. see on nagu vesi, see on ühine hüve, mida avalikkus saab kasutada. internet on vajalik äh, kodanike tarbeks, kui nad tahavad ühendust saada institutsioonidega selleks, et omada kokkupuudet kultuuriga, päevakajaliste sündmustega ja see on võimalus olla kursis kõigega, olles samas eemal kas te olete valmis tagama, et see osa internetist leiab käsitlemist ühise hüvena selles kontekstis, aitäh! aitäh! internet peab jääma avatuks ja kaasavaks Euroopa Liidus peame me kaitsma kultuurilist mitmekesisust ja minu arvates teeme me seda väga edukalt. Teie küsimus puudutas ka interneti juhtimist haldamist. mina toetan laiapõhjalist haldamist, nagu te teate, paljudes riikide, paljud riigid maailmas tahaksid muuta seda praegust mudelit ja muut-, minna üle valitsusvahelistele mudelile. minu arvates see ei ole hea mõte. minu arvates seda mitmepoolset mudelit muuta, kus kõik osapooled, sealhulgas ka vabaühendused, on kaasatud selle muutmine valitsusvaheliseks mudeliks ei oleks internetile hea asi. aga me peame ka tänapäevast mudelit muutma, me vajame muudatusi. mõned riigid ei ole interneti haldamisega nii seotud ja Euroopa Liidu roll peaks samuti olema suurem, aitäh! suur tänu ja viimased viisteist küsimust. Aivan Stefanets IMCO komisjonist Rahvapartei nimel. suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat mul oli väga hea meel teie avasõnades kuulda viidet e-allkirja küsimusele. mina isiklikult leian, et e-allkiri on äh, võtmeküsimuseks selleks, et edukamalt äh, kasutada seda, äh, kasutada neid teenuseid, digiallkiri on kodanikele oluline. milliseid samme plaanite te astuda selleks, et digiallkiri ja kasutamise protsessi lihtsustada, aitäh! aitäh selle küsimuse eest! ma ei tahaks siin taaskord kasutada seda, selle riigi näidet, keda ma tunnen kõige paremini. aga Eestis lõime me hästi kaitstud äh, digiidentiteedi süsteemi ja seejärel võtsime me kasutusele seaduse tasandil äh, vajalikud põhimõtted ja kõik kasutavad Eestis nüüd digiallkirja. Eesti kodanikud on kahe tuhande teisest aastast andnud sada seitsekümmend viis miljonit digiallkirja. ja meil on üks koma kolm miljonit äh, elanikku. digiallkirja kasutamine aitas meil säästa ühe töönädala aasta kohta kaks protsenti SKP-st. näiteks kui me viitame meie kaitsekuludele, siis need on võimalik tagada digiallkirja kasutamisest saadud säästudega. nüüd on meil olemas Euroopa Liidus äh, vastav direktiiv sellest lähtuvalt peab digiidentiteet olema vastastikuselt tunnustatud, lähtudes teatud standarditest. ja ma leian, et tegemist on tähelepanuväärse sammuga edasi, millega digiallkiri on toodud igapäevasesse kasutusse või selle toomine igapäevasse kasutusse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aitäh! järgmiseks Virginie Rosier äh, sotsiaaldemokraatide nimel IMCO komisjoni. aitäh! Äh, volinikukandidaat, äh, parlament on korduvalt rõhutanud, et äh, ühtse digitaalse turu väljatöötamine edendaks majanduskasvu ja töökohtade loomist, aga digitaalne ühtne turg Äh, ei peaks tooma võimalusi ainult tarbijatele ja ettevõtetele, vaid ka avaliku sektori asutustele nii kohalikul tasandil kui ka riiklikul tasandil. avaliku halduse kaasajastamine ning äh, e-teenuste väljaarendamine on äärmiselt oluline selleks, et reageerida kodanike ja ettevõtete konkreetsetele vajalikkusele Te oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite, et te tahate e-haldust edendada ja ma tahaksin küsida, milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete rakendada, hoolitsemaks selle eest, et äh, avaliku haldussektori digitaliseerimine äh, oleks tõesti tõhus äh, Äh, kas teil on plaanis äh, ellu rakendada need ühtsed kontaktpunktid, mida teenuste direktiiv ette näeb, samuti kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, nende eesmärk oli just see, et teenused saaksid vabamalt liikuda ja samas oleks tagatud nende teenuste kõrge kvaliteet, eriti äh, tarbijate kaitse. milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete rakendada? kõneleja katkestatakse suur tänu. täna me juba rääkisime, kuidas positiivset eesmärki luua. loomulikult peame me kõigepealt oma kodanikele eeskuju näitama, liikmesriikidele eeskuju näitama, kuidas kasutada e-valitsust Need internetipõhised äh, digilahendused, äh, avalikud teenused peavad olema kodanikele kasulikud. kui need teenused kodanikele meeldivad, siis hakkavad nad neid äh, tõenäoliselt kasutama. ja taaskord viide Eestile. kui me võtsime kasutusele e-maksuameti, siis esimese aasta jooksul oli see väga, osutus see juba väga populaarseks kui meil e-maksuametit ei olnud, siis inimesed ausa maksumaksjana tahtsid oma deklaratsioonid äh, tuua Maksuametisse. Nad ei usaldanud postiteenuseid, Nad tahtsid olla täiesti kindlad, et nad ei, et mingisuguseid probleeme ei teki ja et nad ei ole teinud oma deklaratsioonis mingisuguseid vigu. aga nüüd meil on eeltäidetud äh, maksudeklaratsioonid, mis on internetis üleval. see on nii mugav. peaministril kellel on ainult üks sissetulekuallikas, äh, läheb ainult kolmkümmend sekundit äh, selleks, et äh, andmed sisestada, teiste puhul võib-olla läheb kolm minutit või isegi viis minutit. aga sellega on kõik tehtud ning samas saab olla täitsa kindel, et mingisuguseid vigu ei ole tehtud ja keegi ei võta mingisuguseid karistusmeetmeid kasutusele ausad maksumaksjad saavad olla kindlad, et see toimib. üheksakümmend kuus protsenti meie elanikest esitasid maksudeklaratsiooni e-versiooni ehk siis e-teenused peavad olema kasulikud meie kodanikele, aitäh! suur tänu, Sven Dozenovski, ITRE komisjonilt ECR fraktsiooni nimel lugupeetud volinikukandidaat, mul on väga hea meel, et te soovite täiendada digitaalset ühtset turgu. eelmisel ametiajal arutas parlament väga pikalt äh, Euroopa ühendamise rahastu üle ja äh, siis äh, kärbiti rahastust oluliselt, kahte projekti ei, ei rahastatudki lõppude lõpuks ja need projektid olid ette nähtud just kiire lai ribaühenduse väljaarendamiseks. tahtsime siin eelkõige läheneda ka Aasia riikidele ja teine projekt, mille vahendeid kärbiti, oli mõeldud lairiba interneti eh, edendamiseks maapiirkondades, mitte suurlinnades, vaid neis piirkondades, kus turg ise äh, probleeme ei lahenda. kuidas te kavatsete tulevikus neid programme toetada, et need äh, ei läheks kaduma? aitäh! suur tänu! jah, kahjuks meie vahendites ei ole võimalusi kogu Euroopa Liitu katta ülikiire lairiba internetiühenduses Euroopa ühendamise rahastu kaudu. aga samas on meil ka teisi allikaid. meil on Euroopa Investeerimispank, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis ei viidata mitte ainult lairibaühendusele, aga ka digivaldkonnas on väga ette nähtud väga olulised vahendid Euroopa Investeeringu- ja Struktuurifondid meil on teatud vahendid olemas ka seal eh, seoses lairibaühenduste loomisega. aga kui me sooviksime katta kogu Euroopa Liidu territooriumi saja megabitti eh, sekundis eh, internetiühendusega, siis kakssada miljardit eurot oleks meil vaja selle elluviimiseks? see on väga suur summa. aga kui vaadata teisi riike, siis äh, näiteks USA-s ei kasutata keskvalitsuse raha üldsegi selleks, et äh, lairibavõrku välja arendada, nad kasutavad kohalike omavalitsuste tasandi raha, aga mitte kesktasandi raha. teistes riikides, näiteks Austraalias, Jaapanis, Lõuna-Koreas. seal on kasutusel põhiliselt äh, lairibaühenduste loomiseks äh, avalik rahastus, mis tuleb äh, otseselt maksumaksjatelt Jürgi Katainen, asepresidendi kandidaat, peab koostama suure investeeringute paketi kolmsada miljardit eurot. ja ma loodan, et äh, digivaldkonna heaks õnnestub äh, sealt saada circa kolmkümmend viis miljonit. see ei ole hetkel veel paigas. Äh, ma jagan raha juba praegu, kuigi miski ei ole kindel. aga meil on võimalik seda suurendada saja kolmekümne miljardini ja aeg on otsas, vabandan, ma ei saa pikemalt rääkida. järgmisena saab sõna Cora van Neuvenhuisen äh, ALDE fraktsiooni nimel ITRE komisjonist. suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat. kuulates kõiki teie vastuseid, tuleb selgelt välja, et tõeline eelis on see, et te tulete ühest äh, digiajastu eelkäija riigist. minu küsimus on järgmine. Euroopa elanikkond vananeb. kunagi varem ei ole meil olnud nii palju eakaid inimesi. see toob endaga kaasa uusi väljakutseid, näiteks meie tervishoiusüsteemis. milliseid võimalusi näete te ette selles valdkonnas? näiteks, kas te toetate e-retseptisüsteeme, mida teatud äh, riikides on rakendatud digiretseptisüsteemi ja kuidas oleks seda võimalik äh, piiriüleselt kasutusele võtta, aitäh! aitäh, loomulikult äh, toetan mina digiretsepti lahendust kui Rootsis tiire, digiretsepti lahendus kasutusele võeti, siis oli see juba algusest peale väga populaarne. sama ka Kreekas. kui sarnane digiretsepti lahendus Kreekas kasutusele võeti siis, siis üheksakümmend viis protsenti kõikidest patsientidest hakkasid kasutama seda võimalust. riigis, mida ma tunnen kõige paremini, digiretsept oli äh, keeruline teema. me maksime, ehk siis valitsus maksis digiretsepti lahenduse eest äh, vähem kui miljon eurot. vähem kui miljon eurot meil tekkisid rakendusfaasis äh, tehnilised probleemid Eesti tasandil. aga praegusel hetkel on äh, kõik elanikud äh, digiretsepti teenusega rahul. krooniliste haiguste puhul näiteks ei pea alati minema peri, perearsti juurde. on võimalik ainult helistada ja ID-kaarti kasutades on võimalik äh, ravimid äh, välja osta igast apteegist. see toimib hästi, see muudab meie elanike elu lihtsamaks. viitasite ka elanikkonna vananemisele meil on väga suur nii-öelda hallpeade majandus, kus äh, digiteenused võivad äh, saata korda imesid. võib-olla hetkel on meil ka äh, digiretseptid ka Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistuses. ja nüüd viimane küsimuste voor Eva Paunova Rahvaparteist. suur tänu, olen siin lugupeetud volinikukandidaat, nagu me kuulsime, nagu me teame, siis teie riik Eesti on tõeline edulugu e-valitsuse ja e-hääletuse valdkonnas. Bulgaarias valimiste eh, puhul nägime me rekordmadalat eh, hääletajate arvu ja selleks, et seda muuta, on meil vaja muuta poliitilist sisu, aga ka seda, kuidas tagada osalus eh, demokraatia parlamendisaadikuna on üheks äh, prioriteediks äh, digitaalse ühtse turu lõpuleviimine ja ma leian, et IKT-ga on meil võimalik tagada läbipaistvus, äh, vastutus ja ka tõhusus. kas te leiate, et e-hääletussüsteem liikmesriikides tõesti soodustab poliitilises protsessis osalemist kas Euroopa Komisjon peaks pakkima abu ja toetust selliste süsteemide loomiseks huvitatud liikmesriikides ja milliseid konkreetseid tegevusi te astuksite selleks, et e-valitsuse teenuste levikut edendada, aitäh! aitäh e, e-hääletus ja valimised on äh, siseriiklikud küsimused ning äh, Äh, asepresidendi äh, kandidaadina ei taha ma öelda, et kõikides liikmesriikides äh, peaks ähm, kasutama e-valimisi, digivalimisi. see otsus on meie valitsuste pädevuses. mina ise loomulikult toetan e-valimisi. ja taaskord riigis, mida ma tunnen paremini, leidis see aset kahe tuhande viiendal aastal lõime me kogu riigis võimaluse elektrooniliselt hääletada eh, kohalikel valimistel ja ainult kümme tuhat eh, inimesi kasutasid seda võimalust tol ajal. aga nagu ma olen mitu korda öelnud, siis puudutab see usaldust. kui inimesed usaldavad seda, et nende raha liigub ringi kusagil interneti avarustes, siis eh, usaldavad nad ka oma hääle Äh, on nõus andma oma hääle internetis. olukord on nüüd selline, et viimaste Euroopa Parlamendi valimiste käigus tuli kolmandik häältest äh, e-hääletussüsteemi kaudu. ma olen kindel, et me peame looma enam kui võimalused selleks, et äh, avalikus elus äh, kaasalöömise võimalused luua ka nendele, kes ei tegutse internetis. ja need inimesed riigis, mida ma tunnen kõige paremini, ei ole ainult noored, vaid see puudutab ka eakaid. minu riigis tunnevad nad väga hästi arvuteid, oskavad hästi kasutada ja nad on valmis ka e-hääletama, aitäh. Sergio Gutierrez Sergio Guterres Prieto, palun, IMCO komisjon ja Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon. aitäh, proua esimees, tere õhtust, härra volinikukandidaat, te tutvustasite oma strateegiat, kuidas teha edusamme digitaalse ühtse turu saavutamiseks ja asepresidendina on teil tõepoolest ka võimalus äh, kolleegiumis äh, kolleegidega kokku leppida, koordineerida neid tegevusi Teil kõigil on omad konkreetsed tegevusvaldkonnad, aga ainult neliteist protsenti VKE-dest müüb oma kaupu ja teenuseid internetis ei ole piisavalt koolitusi neile ettevõtetele, ei ole ka piisavalt rahalisi vahendeid, et ajakohastada struktuure ja pakkuda neile paremaid, paremat juurdepääsu e-kaubandusele. kas te arvate, et siin võiks kasutada sotsia-, Euroopa Sotsiaalfonde ja teisi fonde, et seda hõlbustada? teiseks, uute võimalustega kaasnevad ka uued probleemid, näiteks digitaalne lõhe. kuidas te kavatsete seda põlvkondadevahelist lõhet ja lõhet maapiirkondade ja, ja linnade vahel äh, sulgeda, et see lõhe ei laieneks üha Euroopa Liidus. ja kolmandaks, äh, tõeliselt konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks on vaja, et kulud oleksid Euroopas võrreldavad kolmandates riikides äh, olevate kuludega. kuidas te kavatsete selle saavutada, et oleks tegemist tõeliselt konkurentsivõimelise turuga? Thank you. aitäh. jah, tõepoolest kõigest, kõigest neliteist protsenti VKE-dest müüvad oma tooteid ja teenuseid internetis. ja see protsent on nii väike põhiliselt killustatud turu tõttu. üsna keerukas on müüa piiriüleselt, kui turg on niivõrd killustunud. nii et me peame selle probleemiga tegelema. muidugi on probleem ka selles, et on liiga vähe IT-valdkonna inimesi. jällegi, me peame võtma seda probleemi tõsiselt, me peame saavutame selle, et inimeste oskused on paremad interneti valdkonnas ja nagu ma oma maavasõnas ütlesin, siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil üheksasada tuhat vaba töökohta IT valdkonnas. nii et me peame alustama juba lasteaedadest. programmeerimine peaks olema õppekava osa meie koolides. ja laiemalt peame me pöörama rohkem tähelepanu loovusele meie koolides. rohkem kui viimase kümne-kahekümne aasta jooksul, sest tänapäeval ei ole meil selgeid eraldusjooni teaduse ja kunstide vahel näiteks. me võime kasutada regionaalarengufonde, sotsiaalfondi, et edendada digisektorit ja me ka juba kasutame nende fondide vahendeid. elukestev õpe on midagi, mida me peame võtma väga tõsiselt. sest tänapäeval peavad inimesed ähm, oma eriala vahel lausa mitu korda elu jooksul äh, vahetama. aitäh, aeg saab liiga kiiresti otsa. jah, nüüd peate taas ümber pöörama äh, volinikukandidaat, sest järgmise küsimuse esitab äh, Anna-Maria Kuratsa-Pilt. aitäh härra endine peaminister, mul on väga hea meel äh, teie pühendumuse üle digitaalse ühtse turu loomisel ja killustamise vastu võitlemisel. aga komisjon on tegelenud juba kolmanda digitaalse ühtse turu paketi kallal, et äh, mm, tõepoolest äh, luua ka võrdsed võimalused. kas te olete valmis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selle paketiga välja tulema. teiseks, äh, minu kolleeg Rosa Tuun puudutas rändluse küsimust. parlament on juba hääletanud selle poolt, et vähendada rändlustasusid meie kodanikele. ja nagu te teate, siis teie või siis komisjoni praegused äh, liikmed blokeerivad seda. kas te kavatsete oma äh, positsiooni asepresidendina selleks, et võtta väga selge seisukoht ja võidelda selle nimel, et vähendada rändlustasusid ja äh, tõesti ka lõpule viia digitaalse ühtse turupakett. mul on veel üks hästi lühike küsimus, kas te olete valmis komisjoni kultuuri muutma, et te mõtleksite rohkem digitaalselt, et innovatsioon oleks kiirem kui poliitilised arengud ja võib-olla dereguleerimine on vahel parem kui ülereguleerimine, et saavutada digitaalne ühtne turg? Where I put those notes now? So um, roaming <clears throat> costs. mul on siin nii palju märkmeid, aga püüan vastata. kõigepealt rändlustasud. ma arvan, et kõik inimesed üle Euroopa ootavad seda pikisilmi, et ähm, rändlustasud kaoksid. see oli kõigi jaoks hea uudis, kui rändlustasusid vähendati telefonikõnede puhul. ja ma tean, et paljud telekommunikatsiooniettevõtted olid päris rahul, kui see juhtus. enne kui Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon selle ettepaneku tegid, et vähendada rändlustasusid, siis suurem osa telekommunikatsiooniettevõtteid olid selle vastu, nad ütlesid, et see kahjustab nende äri. aga mis juhtus tegelikkuses? inimesed hakkasid lihtsalt kasutama rohkem oma mobiiltelefone välismaal, näiteks kui nad äh, olid puhkusel. ja loomulikult äh, kaotasid äh, telekommunikatsiooni ettevõtted äh, küll äh, kasumimarginaali, aga maht suurenes. nii et võib-olla küll mitte kõigi telekommunikatsiooniettevõtete jaoks, aga suurema osa jaoks oli lõppkokkuvõttes see areng positiivne. nüüd, kui räägime rändustasude kaotamisest ka andmeside puhul siis jällegi, nad väidavad, et see hävitab nende ärimudeli, vähemalt mõned ettevõtted väidavad seda. aga ma arvan, et inimesed hakkavad oma mobiilseid seadmeid palju rohkem kasutama, kui nad reisivad välismaal ka mina ise jälgin suure hoolega kulusid, ma ei äh, käi neil veebilehtedel mitte siin, vaid kodus ja vabandan jällegi, aeg sai otsa. ja et olla nüüd õiglane, siis järgmine äh, sotsiaaldemokraatide poolt küsimust esitav äh, inimene saab natuke aega juurde, aga nüüd proua Alatoia. aitäh, volinikukandidaat ma tahtsin teie tähelepanu juhtida ühele küsimusele, mis on mulle väga oluline, nimelt e-valitsus. see on minu ja minu fraktsiooni jaoks sama oluline nagu ka võrguneutraalsus. me arvame, et äh, siin on väga, väga oluline äh, et siin oleks ka teatav vastukaal neile ettevõttele, mis tahavad tarbijate võimalusi vähendada. kuidas te kavatsete tagada, et Euroopa Liidu positsioon läbirääkimistel on tugevam vabakaubandusläbirääkimistel, et Euroopa Liit tõesti kaitseks ka demokraatlikke väärtusi ja seisaks Euroopa huvide eest ja, ja internetivabaduse eest. nüüd sagedusspektrid, ähm, siin on tehtud suuri edusamme, mis puudutab nende tõhusat kasutamist, aga selleks, et kasutamine oleks tõesti tõhus, tuleb siin rääkida ka lubadest. ja liikmesriigid tahavad, et äh, nende kasutamislubade ähm, väljaandmine oleks ähm, riiklikus pädevuses, aga see peaks olema meie meelest Euroopa tasandil. jah, muidugi sagedusspektrite puhul on vaja võimalikult suurt äh, harmoneerimist, aga liikmesriigid teavad, et äh, sagedusspekter on nende nii-öelda loodusvara ja paljud liikmesriigid püüavad maksimaalselt raha teenida selle pealt, et nad müüvad neid spektreid. räägime 4G e standardist, mõnedes äh, liikmesriikides on äh, juba üheksakümmend protsenti territooriumist kaetud 4G võrguga, ma pean siin silmas Skandinaaviat ja ka Balti riike. mõnedes teistes riikides on see 4G võrk, võrguga kaetus ainult null, nad ei ole isegi alustanud selle võrgu väljaehitamist. miks see nii on? see suurendab äh, digitaalsed äh, lõhed liikmesriikide vahel. aga jällegi, ma arvan, et siin on jälle tegemist kildkondlike huvidega, mõnedes liikmesriikides on telekommunikatsiooniettevõtted niivõrd äh, võimsad, et nad ei ole huvitatud oma investeeringute muutmisest nad ei ole huvitatud uutesse tehnoloogiatesse investeerimisest. aga meil seisab juba ees ka 5G. me teame, et need standardid muutuvad peaaegu iga kümne aasta tagant. nii et maksimaalne harmoneerimine. mis puudutab spektreid, siis see on muidugi vajalik Euroopa tasandil, aga ma usun ka sellesse, et oluline on ka just vabatahtlik äh, koostöö, et see on olulisem kui jõuga midagi muuta, aitäh. Gunnar Hökmark, palun. aitäh, me kõik tunneme muidugi oma riike kõige paremini, aga tänu internetile tunneme ma ka kogu maailma paremini kui kunagi varem. ja peagi on on sama oluline tunda kogu maailma kui oma riiki, sest see, mis toimub kuskil mujal, mõjutab seda, mis toimub siin. maailm on täis inimesi, kes kasutavad internetti ja seda näevad nii ettevõtted kui poliitikud. asjad, mis ei olnud aastaid tagasi võimalikud, on tänapäeval reaalsus loomulikult on siin oluline mitte öelda, millised need teenused peavad olema tulevikus, vaid me peame tagama, et need oleksid võimalikult head teenused. nii et ma küsiksingi nüüd, mida te kavatsete teha, et tagada, et meil on kõige äh, parem võimekus, et meil on kõige paremad äh, teenused ja taristud Euroopa Liidus. kas te arvate, et praegune olukord on rahuldav või tuleks siin veel edusamme teha, aitäh? ma arvan, et äh, seatud eesmärgid digitaalses agendas on üsna ambitsioonikad, katta kogu Euroopa Liidu territoorium või viiskümmend protsenti Euroopa Liidust kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saja megabaiti sekundis ühendusega, see on üpriski ambitsioonikas eesmärk. aga muidugi peame me tegema veelgi rohkem. me peame olema valmis kasutama seitsesaja, seitsmesaja megahertsist äh, sagedust, aga need seitsesada megahertsi, mis on vajalikud lairiba jaoks Neid äh, kasutatakse erinevates liikmesriikides väga erinevalt. mõnedes riikides kasutatakse neid sagedusi näiteks äh, sõjaväelistel eesmärkidel. mõnedes liikmesriikides äh, meie suured naaberriigid Euroopa Liidust väljaspool, nemadki kasutavad seitsmesaja megahertsist sagedust sõjaväelistel eesmärkidel. siis ringhääling. paljudes äh, Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatakse äh, seda sagedust äh, ringhäälingu jaoks. nii et jällegi, me peame siin jõudma kokkuleppele. kuidas seda sagedusala kasutada võimalikult tõhusal viisil, et sellest oleks kasu Euroopa kodanikel ja juhtudel, kus näiteks äh, seda kasutatakse ringhäälingu jaoks ja ringhäälingu organisatsioonid peavad sellest loobuma, siis peavad nad saama ka hüvitise. see on muidugi liikmesriikide pädevuses, aga igal juhul ei saa me siin jõuga midagi saavutada, vaid on vaja rohkem harmoneerimist ja ambitsioonikad eesmärgid on väga tervitatavad, aitäh! aitäh, Miia Petro, Kumbula Natri, ITRE komisjon, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon. ma olen siin keskel. ja jätkan äh, inglise keeles ja soome keelt juba kuulsime. digitaalne ühtne turg ja selle toimimine on üks suur võimalus majanduskasvuks äh, on olemas poliitiline tahe, mul on selle üle hea meel, et seda näen, aga küsimus on ka tehnilistes küsimustes. peaaegu kolm tundi läks, et rääkida viis, et jõuda 5G võrguni ja mina tahaksingi rääkida tulevikust. me saame kasutada äh, digitaalset meediat äh, telefonikõnedeks, SMS-ideks, video ja hääle edastamiseks ja mul on selle üle hea meel aga mulle tundub, et Euroopa Liit äh, on siin natukene maha jäänud, mis puudutab 5G-d. kas te arvate, et, äh, et siin peaks tegema suuremaid jõupingutusi, et äh, ehitada välja ka taristu, mis on aluseks Euroopa innovatsioonile ja mis võimaldab Euroopa Liidul võtta ka juhtrolli ja luua töökohti meie ettevõtetele? aitäh! ma tean, et kõik soomlased ja ka eestlased ja tegelikult ka kõik teised on uhked selle üle, et üks G loodi juba üheksakümne esimesel aastal. vabandust, tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal ja kaks G oli tõeline edulugu Euroopa Liidu jaoks, aga jällegi soomlased ja rootslased mängisid Ähm, juhtrolli selles. 4G äh, on, oli midagi, mida me nüüd peaksime 5G-ga kordama. Euroopa Liidul oli tõeline juhtroll maailmas ja kui see oli tollal võimalik, siis ei, eks see peab olema võimalik ka kahe tuhande kahekümnendal aastal kui tõenäoliselt võtame kasutusele 5G. meil ei ole hetkel ühtegi valitsuste vahelist ülemaailmset kokkulepet 5G kohta, aga meie teadlased, insenerid ja ma arvan, et ka poliitikud töötavad 5G suunas. ma loodan ja ma eeldan, et 5G puhul pöörame suuremat tähelepanu tõhususe küsimusele. kuidas kasutada spektrit palju tõhusamal viisil? kuidas kasutada energiat palju tõhusamalt? ja ma ei pea siin silmas ainult patareisid või akusid, vaid energia tarbimine telekommunikatsioonisektoris on suurenemas. nii et tegemist on probleemidega, millega peame te tegelema kohe nüüd ja täna. aitäh! aitäh, viimased viis küsimust on veel jäänud, Ann Sandra, Rahvapartei fraktsioon, ITRE komisjon. aitäh, äh, volinikukandidaat, ma istun siin võrguhiiglased ei maksa Euroopas makse, nad kasutavad keerukaid finantsskeeme ja Euroopa seadustes esinevaid auke ma tean, et äh, komisjoni eelmine koosseis on selle küsimusega tegelenud ja on loonud ekspertide äh, grupi digitaalse maksustamise küsimuses ja tahaksin teada, mida teie sellest asjast arvate. mul on kolm täpsemat küsimust. kas te leiate, et on normaalne, et äh, on selline eh, vahe selliste tohutute kasumite vahel, mida need suured välismaised ettevõtted teenivad ja samas maksavad selle kõige pealt nii vähe makse. milliseid meetmeid tahate rakendada selleks, et ära hoida sotsiaalsed dumpingud, eh, mis eksisteerib Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende ettevõtete vahel? Eh, kas ei oleks mõistlik soosida teenete osutamist selles äh, riigis, äh, kus see teenusepakkuja ise asub? aitäh. jah. maksustamine on tänapäeval väga tundlik teema mõned nendest suurtest ettevõtetest, äh, rahvusvahelistest või hargmaistest ettevõtetest kasutavad väga agressiivset maksupoliitikat. Äh, selline poliitika pole sugugi ebaseaduslik, aga öelgem, et nad äh, valivad siis erinevatest liikmesriikidest endale sobivad asjad välja ja tulemuseks on see, et Euroopa Liit kaotab tulusid me ei tohiks alahinnata avaliku arvamuse rolli. me peame avalikustama selle, kuidas mõned ettevõtted maksustamise küsimustes käituvad. ma olen täiesti kindel, et maksumaksjad reageerivad sellele ja see reageering on ilmselt negatiivne nende ettevõtete suhtes, kes sellist agressiivset maksupoliitikat kasutavad. maksudest kõrvalehiilimine on väga tõsine probleem. me peame selle probleemiga tegelema ja mina teen kõik, mis minu võimuses koos Äh, volinik Moskovitšiga selleks, et vältida maksudest kõrvalehiilimist. ma toetan ka ähm, ettevõtte tulumaksu ühtset konsolideeritud baasi. ma arvan, et äh, selline täiendav võimalus annab VKE-dele rohkem võimalusi tegutseda ausate maksumaksjatena, aitäh! Jörg Leichtfried libe komisjonist. Eh, esinejana vabandab, et tal tekib nime hääldamisega probleeme, niisiis Jörg Leichtfried. aitäh, te hääldasite mu nime suurepäraselt. Eh, viimane kord tuli paremini välja kui paljudel teistel, kes siin minu nime varem on hääldanud volinikukandidaat, eh, tuleksin tagasi andmekaitse teema juurde. võib-olla tõstatame selle teema viimast korda selle kuulamise käigus, aga mul on kaks küsimust, eh, kaks üldisemat ja siis üks väga konkreetne. Eh, digitaalne tegevuskava on niivõrd lai tegevusvaldkond, niivõrd paljude asjadega tuleb tegeleda, kuidas see teie arvates üldse võimalik on? ja kuidas on äh, võimalik äh, töötada välja selline õiguslik raamistik, et äh, seal on sees ka kõik andmekaitse ja, ja kõik muu. ja minu teine küsimus. kuulasin väga tähelepanelikult, et te ütlesite, et peab olema andmekaitse ja ärihuvide vahel tasakaal. mina praegu seda tasakaalu ei näe. minu arvates andmekaitse peaks olema kõige olulisem kas te tõesti arvate, et alati peavad need kaks asja olema tasakaalus ja kas andmekaitse küsimustes on ka teil mingid piirid, millest te üle ei lähe? kas on mingi piir, kus te ütlete, et vot siin on tasakaal läbi, siit on andmekaitse olulisem ja kõik? minu jaoks on andmetel absoluutne väärtus. see on kõigi digitaalsete lahenduste alus kui andmeid ei kaitsta piisavalt, kui andmed ei ole turvalised, siis ei ole ka mingit digitaalset äri. inimesed ei kasuta internetipõhiseid teenuseid ega ka internetipõhiseid avalikke teenuseid, nii et, et andmekaitse on hädavajalik. andmekaitse peab jääma prioriteetseks teemaks ma ei arva, et et, et see on võimalik ja ma vabandan, et ma pean ennast parandama. ma tegelikult ei usugi, et on võimalik saavutada mingi tasa, tasakaal andmekaitse ja ärihuvide vahel Äh, võib-olla tuleb leida tasakaal andmekaitse ja, ja teadusuuringute huvide, teadusuuringute vajaduste vahel. me kõnelesime enne e-tervishoiust. selleks, et teha äh, uuringuid, äh, selleks on vaja teatud reegleid, mis võimaldaksid meil kasutada andmekaevandamist ja teksti kaevandamist. see on tõesti vajalik. nagu me teame, mõningates riikides, näiteks äh, USA-s, on võimalik äh, äh, andmekaevandamist kasutada, täpselt samuti Jaapanis. see on Jaapanis isegi seadustega lubatud. aga Äh, kuna Euroopa Liidus äh, kehtivad autoriga, teatud äh, autorikaitseõigused, siis on see peaaegu võimatu. nii et, et me peame tõesti leidma sellised lahendused, mis võimaldavad meie teadus, teadusasutustel ja ülikoolidel öö, tekstikaeve ja andmekaevamisega tegeleda, aitäh. Michal Puuni Rahvapartei ridadest ja tema esineb libekomisjoni. härra volinikukandidaat terviklik lähenemine on digitaalse strateegia puhul väga oluline, sünergia äh, loomine erinevate äh, digitaalse ühtse turu aspektide vahel on äärmiselt oluline, andmekaitse, suurte andmete arendamine, avatud äh, andmed ning andmete turvalisus. kõik need asjad koos on väga olulised, me vajame tasakaalu kodanike õiguste vahel, eraelu kaitse vahel ja ärivõimaluste vahel. meil on vaja usaldust tarbijate ja ettevõtete vahel. Äh, aga meil ei ole vaja ka liigset koormust, meil on äh, vaja paremat atmosfääri andmete jagamiseks me ei tohi siin äh, kehtestada andmete kasutamisele mingeid makseid, meil on vaja võrkude vabadust ja turvalisust ning küberohtudele peame ühiselt Euroopa tasandil reageerima kuidas kavatsete teie tagada tugevalt koordineeritud poliitika nende uute digitaalsete strateegiate jaoks ja kuidas te kavatsete veenda liikmesriike, et nad oleksid rohkem avatud õigusaktide harmoniseerimisele sellises sellistes digitaalse ühtse turu olulistes valdkondades ja äh, et nad oleksid valmis välja töötama ka siduvaid lahendusi, eriti kaitse äh, ja julgeoleku küsimustes aitäh selle küsimuse eest. täna me oleme korduvalt juba rääkinud andmete turvalisusest, andmete kaitsest ning ma ei tahaks hakata kordama seda, mida ma juba öelnud olen. Te rääkisite avatud andmetest. mina arvan, et kõik need andmed, kõik need andmed, mida on kogutud avaliku sektori rahaga, peavad olema avatud mitte kommertsotstarbeks või võib-olla isegi kommertsotstarbeks. ma arvan, et on võimalik leida mingi tasakaal, eh, kuidas kasutada neid eh, andmeid niimoodi, et ühiskond sellest tõesti kasu saaks. maailm Äh, muutub paigaks, kus andmed mängivad üha olulisemat rolli. meie ettevõtted on üha rohkem just nimelt andmetepõhised ettevõtted, näiteks autotööstuses nelikümmend protsenti lisandväärtusest tuleb just nimelt digitaalsest sektorist ja me võime öelda, et autotööstus on muutunud omamoodi andmetööstuseks. või võtame näiteks farmaatsiaettevõtted seal ei ole enam tegemist ainult keemiaga. tegemist on juba andmetega. tänapäeval on võimalik äh, luua selliseid molekule, millel on konkreetsed omadused tuginemata keemiale. Äh, seda saab teha tuginedes äh, infotehnoloogia lahendustele ja andmetele andmekaitse on kõigi nende väga kiirete arengute aluseks. arengute aluseks, mis toimuvad meie tööstusettevõtetes, mis töö, toimuvad meie ühiskonnas, aitäh. Silvia Kosta kultuurikomisjonist järgmisena. aitäh. härra Ansip kultuurikomisjoni esinaisena tahaksin küsida, kas te kavatsete digitaalse ühtse turu raames pöörata tähelepanu kultuuri sisule ning pööraksite tähelepanu ka sellele, kuidas toimub audiovisuaalsete teenuste levitamine internetis, kuidas te kavatsete tagada kultuurilise mitmekesisuse ning konkurentsivõime ja tööhõive kultuurisektoris? Äh, ma arvan, et äh, väga kiiresti tuleb läbi vaadata audiovisuaalsete teenuste direktiiv, sellepärast et see direktiiv ei äh, hõlma internetti ja samuti tuleb läbi viia autoriõiguse reform, et oleks tagatud juurdepääs kultuuriteostele ja samas ka kunstnikele ja loojatele korralik tasu mida te selles vallas kavatsete ette võtta? ning ma tahan öelda, et ma hindan väga seda, mida te ütlete eh, interneti haldamise kohta ja selle kohta, et seal on vaja ka maksureegleid, aga me peaksime vaatama ka, et me ei eh, reguleeriks eh, midagi üle. et me ei reguleeriks näiteks üle kas või kultuuri sisu Äh, tootmist. selles valdkonnas on viimasel ajal investeeringuid olnud ju väga vähe. ma vabandan, et ma reegleid äh, rikkusin ja lasin küsimuse nii pikalt esitada, aga kultuurikomisjoni arvamus oli oluline. niisiis, ja palun nüüd vastus. kultuuriline mitmekesisus Euroopa Liidus on midagi sellist, mille üle me peame olema uhked ja me peame seda kultuurilist mitmekesisust ka äh, Euroopa Liidus kaitsma. audiovisuaalsektor, äh, kultuurisektor on sektor, mis loob Euroopa Liidus neli protsenti SKT-d, SKT-st äh, ja see on üsna märkimisväärne, kui kõrvelda ainult rahast ja kõnelda ainult majandusest. aga põhiväärtus on loomulikult kultuur ise Äh, liiga kaugele minevad teenused. Äh, mille puhul ei peeta kinni autoriõiguse reeglitest ja mille puhul tihti ei olegi võimalik seda teha, sellepärast et äh, nende teenuste struktuur seda ei võimalda, see ei võimalda sellist traditsiooniliste vahendite kasutamist jah, on teatud tasakaalu puudus eh, nende teenuste ja telekommunikatsiooniettevõtete vahel ning ma arvan, et me peame leidma õige mudeli, eh, kuidas need kaks asja saavad korralikult koos toimida. täna telekommunikatsiooniettevõtted vastutavad näiteks lairibavõrkude eest Äh, aga need äh, teiste teenuste pakkujad võivad seda võrku lihtsalt kasutada äh, ning muid kohustusi neil ei ole. aga tulles nüüd tagasi kultuuri juurde, me peame toetama oma loomesektorit, me peame tootma, toetama oma filmide toomist, me peame toetama oma, tootmist, me peame toetama oma kino, sest me peame kaitsma Euroopa Liidu kultuuripärandit ja kultuurilist mitmekesisust, aitäh! ja viimane, aga mitte mingil juhul vähem oluline küsimus tuleb Sabine Verhaienilt kultuurikomisjonist. lugupeetud volinikukandidaat, te olete kõikehõlmava lähenemise poolt, et suurendada digitaalse ühtse turu olulisust. kuidas te hindate loomemajanduse ja kultuuri ja üldiselt sisusektori olulisust, eriti äh, võttes arvesse, et tegemist on eh, ühelt poolt majandus ja teiselt poolt ka ühiskondliku varaga, kuidas te kavatsete oma töös tagada, et eh, on, et leitakse tasakaal nende kahe poole vahel, ühiskondlik ja majanduslik väärtus, väärtus ja kuidas te kavatsete konkreetselt eh, meediasektori arengut, arengutega ümber käia, võttes arvesse erinevaid regulatiivraamistikke? jaa Äh, kuidas te suhtute ka sellesse killu, sellesse, et äh, kultuurivaldkond ja ka autoriõigus on ka killustunud, aitäh! aitäh! kultuur ja digitaalsektor ei ole vaenlased, nad on liitlased. Euroopa Liidus on meil äh, mitmeid väga häid näiteid Äh, koostööst kultuuri ja digitaalsektori vahel. võtame Europeana näiteks. tegemist on veebilehega, äh, millele on juurdepääs kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest ja äh, selle veebilehe kaudu saate osa meie rikkalikust kultuuripärandist. rohkem kui kolmkümmend miljonit kultuuriteost on seal Europeanas niisiis, digitaalsektor äh, loob äh, võimalusi Euroopa kultuuri edendamiseks, reklaamimiseks äh, läbi meie digitaalsete raamatukogude näiteks, digitaalsed muuseumid. digitaalsektor aitab kultuuri reklaamida, kultuuri edendada ning see sektor aitab ka meie kultuuri ja meie kultuuripärandit kaitsta nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, olen ma igasuguse geograafilise blokeerimise vastu. me peame vaatama oma autorikaitsealased seadused uuesti läbi ja peame selle territoriaalsuse põhimõtte äh, probleemi lahendama, selline põhimõte on vanamoodne. aga võib-olla lõpetaksin jalgpalliga. maksumaksja, maksumaksjana mina äh, maksin selle eest, et näha Eestis jalgpallimatše äh, aga siin äh, Belgias äh, mul ei olnud äh, juurdepääsu nendele matšidele interneti teel. miks? mul ei olnud juurdepääsu äh, isegi meie peamistele uudisteprogrammidele, sest kogu see asi oli geograafiliselt blokeeritud äh,. Äh, minu arvates ei ole selline lähenemine aus. ma arvan, et me peame äh, äh, sellest geograafilisest blokeerimisest vabanema. ei ole vahet, kas me räägime siin spordist või räägime kultuuritegevusest. aitäh! Thank you very much. suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat, aitäh kõikide vastuste eest ja aitäh paljude äh, mitmekesiste küsimuste eest, äh, mida esitasid äh, nelja komisjoni esindajad siin täna õhtul. lugupeetud volinikukandidaat, nüüd on teil võimalus viie minuti jooksul teha kokkuvõte ja ehk siis viis minutit lõppsõnaks, palun. suur tänu lugupeetud komisjonide esimehed, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh kõikide teie küsimuste eest! viimaste nädalate jooksul oleme kokku, kohtunud kõikide fraktsioonide esindajatega ja nii paljude komisjonide koordinaatoritega kui võimalik. Need arutelud aitasid mul oluliselt keskenduda põhiküsimustele, mis ma tõin välja oma avasõnavõtus digitaalvaldkonnal on väga oluline roll selleks, et tagada majanduskasv, tööhõive ning investeeringud Euroopa Liidus. digitaalvaldkond ja IT-valdkond on igal pool. Need arenevad edasi iga päev ning Euroopa peab äh, nendega sammu pidama kui mind ametisse kinnitatakse asepresidendiks, siis digitaalse ühtse turgu, turu lõpuleviimine saab minu põhieesmärgiks, nii nagu on poliitilistel suunistes, mille on äh, komisjoni äh, president Jean-Claude Juncker välja toonud. see ei puuduta mitte ainult äh, tööhõivet ja majanduskasvu, aga digitaalne sus aitab ka meie kodanike igapäevaelu parendada ning tagada Euroopa ettevõtete konkurentsivõime digitaalajastul. see tähendab Euroopa digitaalkeskkonna elavdamist, õigusliku ebakindluse eemaldamist ning õiglaste tingimuste loomist kõigile. see tähendab usalduse loomist internetikeskkonna osas, tugevdades interneti turvalisust kaitstes ähm, era- ja äriandmeid. see tähendab eemaldada need äh, paljud tõkked, mis tänapäeval põhjustavad killustunud digitaalturgu. ma usun, et digitaalne ühtne turg on see, mida Euroopa kodanikud ja ettevõtted tahavad, kiired äh, ühendused kõigile, barjäärideta äh, piirid mida toetab kaasaegne taristu ja ühendatud taristu. selleks, et vastata tarbijate ootustele ja nõudlusele, plaanin ma tegutseda nii läbipaistvalt kui võimalik. ja teen seda konsulteerides koostöös ja lähtudes vastastikusest usaldusest teiega ma pean dialoogi kõikide teie komisjonidega, suur tänu! lugupeetud volinikukandidaat, tänan teid taas kord selle pika kuulamise eest, eriti arvestades, et, et tervis ei ole praegu kõige parem, aga Te olete rääkinud väga erinevatest teemadest ja mina olen IMCO komisjoni esimees ning tegemist oli vastutava komisjoniga digitaalse ühtse turu valdkonnas, on selge, et kolleegid mitte ainult sellest komisjonist, aga ka kogu parlamendist näevad, et digitaalne ühtne turg on midagi, mis ei asu kusagil eraldatuses, vaid see on see, kus meie majandus peab kasvama ja mis mõjutab igat äh, aspekti meie tulevikust. me oleme valmis nende mitmete väljakutsetega tegutsema selleks, et nautida turvalist, ohutut, aga elavat digitaalset äh, turgu. ja jääme ära ootama teie hindamist homme. ning teie avalik kuulamine ei pea aset leidma enne meie otsust, avalik kuulamine leidis sinna aset, aga see interneti kuulamine eh, võib aset leida millal iganes, aga meie otsus ei lähtu sellest, mida te seal interneti kuulamises eh, ütlete. seotud kolm komisjoni eh, koordinaatorid kohtuvad homme kell üksteist ja ma eeldan, et IMCO komisjon arutab seda koordinaatori kohtumisel enne seda, ehk siis kell üksteist kuus kuu kahes otsustame me demokraatlikult, kuidas me edasi liigume. suur tänu!